kallid kolleegid, palun. kas me võiksime alustada? nagu ma juba varemgi olen öelnud, kantakse meie istungit nagu ikka üle ka interneti vahendusel. tere tulemast härra Lukas Siile, kes on meie uus administraator uus ametnik meie sekretariaadist, pärit on ta Ungarist ning enne meie komisjoni tööle asumist tegeles äh, ta tekstide läbivaatamisega juristlingvistina. nii et äh, tere tulemast teile, tahtsin teda lihtsalt teile tutvustada, et te teinekord siis ära tunneksite. esimene päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine ja veel täna kohtume ainult pärastlõunaseks istungiks, sest et homme tegeletakse juba uue komisjoni ametisse nimetamisega idee kohaselt ja sellepärast ei olnud ette nähtud homseks kohtumisi. pärast tänast istungit jätkub aga koordinaatorite kohtumine, nii et tuletaksin kohe alguses kõigile koordinaatoritele meelde, et peate saali jääma pärast ko-, komisjoni istungi lõppu päevakord on kõigile jaotatud, ilmselt on kõik ka selle läbi lugenud ja enne kui me alustame, on kolleeg härra Rainger palunud päevakorda li-, lisada ühe punkti, nimelt arvamuste vahetus raamkokkuleppe osas Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel. mul erilisi probleeme sellega ei tundu olevat, kas keegi on vastu otseselt? kui ei, siis sellisel juhul lisame selle veel tänasesse päevakorda ja arvestades saalis äh, lasuvat vaikust, äh, olete te ilmselt päevakorraga rahul ja võib-olla lähemegi kohe edasi selle uue esimese päevakorrapunkti juurde, raamkokkuleppe komisjoni ja parlamendi vahel, teil on palun sõna. suur tänu, härra esimees. meie ees on nüüd üsna mitu kohtumist. kõigepealt parlamendisaadikute vahelised kohtumised delegatsiooniga, meid on kuus liiget Euroopa Parlamendi delegatsioonis, nagu te teate. härra Leene on selle delegatsiooni eesotsas. härra Leene on korra kohtunud ka komisjoni presidendi Barrosoga ning kokku lepitud on raamkokkuleppe raamistikus. ja pärast seda kohtusime ka delegatsiooniga mm, koos Barrosoga kaks korda, mis olid väga viljakad kohtumised. homme on tulemas ülimalt tähtis kohtumine Euroopa Parlamendi delegatsiooni ja komisjoni delegatsiooni vahel osaleb selles siis härra Leene parlamendi poolt, komisjoni poolt härra Barroso ja teised delegatsiooni liikmed osalevad samuti sellel kohtumisel. me oleme saavutanud mõningaid äh, edusamme, detailidesse ma ei lasku, sest nagu te teate, selles osas tuleb ka konfidentsiaalsuse nõuetest kinni pidada kuid me oleme endale välja võitlemas teatavaid eeliseid nendes küsimustes, mis puudutavad seadusloome algatusi ja otseselt seotud ka siis, ma ütleksin, usaldushääletusega pean ma siin silmas äh, voliniku, konkreetse voliniku umbusaldushääletusõigusega. teatavad eelisõigused oleme välja võidelnud ka välisküsimustes ning äh, siis veel see, et kõik volinikud peaksid käima täiskogu ees, teatavat edasiminekut on näha olnud ja teatavad väikesed võidud parlamendi jaoks kogu meie tegevus on täiesti vastavuses Lissaboni lepinguga. teinekord on meie pädevus võib-olla isegi suurem kui Lissabonis lepingus ette nähtud, aga ei lähe meie pädevus kunagi risti vastuollu sellega. ja üldiselt selline lisapädevus äh, on äh, parlamendile kindlasti kasuks ma arvan, et see raamkokkulepe on väga mõistlik ja läbirääkimised on praegu väga heasse faasi jõudnud. suhted ja suhtluskanalid on paigas ja mõlemad osapooled olid nõus sellega, et parlament peaks endale saama teatavaid eelisõigusi juurde ning mõlemad osapooled olid nõus sellega, et Lissaboni leping selliseid eelisõigusi võimaldab ja seega me oleme siis kokku leppinud, ma nimetaksin seda teatavaks tasakaaluks. ja need kaks äh, osapoolt on siis jõudnud parlamendi ja komisjon teatavale tasakaalule ning me võime juba hakata rääkima homme või selle nädala sees veel raamkokkuleppe suuniste valmimisest. muidugi tegemist on ennekõike poliitiliste suunistega, kuid meie jaoks on väga tähtis, et see kokkulepe saavutatakse veel enne, kui äh, tuleb äh, hääletusele uus komisjoni koosseis. muidugi tehnilised äh, aspektid tuleb lahendada siis juba pärast komisjoni osas toimuvat hääletust ja ma arvan, et lõppkokkulepe võime saavutada võib-olla lihavõteteks või siis vahetult pärast lihavõtteid, kuid parlamendi poliitilised saavutused võrreldes komisjoniga need eelisõigused, äh, mida me üritame välja võidelda, äh, saavad siis paika enne komisjoni paika hääletamist. nii et ma olen täiesti rahul saavutatud konsensusega äh, ka parlamendi sees fraktsioonide vahel liberaalid, rohelised, sotsialistid ja Rahvapartei fraktsioon on jõudnud kokkuleppele ja ma olen väga rahul ka selle suhtumisega, mida on üles näidanud komisjon ja mille nad on välja kujundanud pärast esialgseid kohtumisi, mis teinekord olid äh, kergelt närvilised. kuid ma arvan, et me võiksime ilmselt komisjoni ja parlamendi vahelistes suhetes äh, üsna pea näha paranemist aga osades valdkondades, näiteks nagu välisasjad, äh, ilmselt ei lähe asjad nii hästi. üks äh, põhimõte, mis on nüüd paigas, on see, et nõukogu ja parlamenti koheldakse komisjoni poolt võrdselt. nii et komisjon tunnistab seda, et pärast Lissaboni lepingu jõustumist on meil täpselt samad õigused informatsioonile ja teabele ja sama aja, samal ajal saada seda informatsiooni kui nõukogu. nii et ka see meie jaoks äh, suur äh, töövõit, et siis komisjon algatusvõimelise äh, institutsioonina jagab informatsiooni kahele seadusloojale võrdselt. nii et tegemist on siis nüüd lõpuks võrdhaardelise kolmnurgaga nii et äh, see on kindlasti see põhimõte, mis leiab järgnevalt rakendamist. ja see on kivi raiutud. ja see on kindlasti meie saavutuste tipphetk. ja pärast homset siis on meil juba detailsemat informatsiooni edasise kohta ja muidugi kõigepealt äh, antakse infot sellest äh, fraktsiooni esimeeste konverentsile, siis tuleb see asi komisjoni ette, meie oleme pädev komisjon antud küsimuses, rääkimaks siis raamkokkuleppest. suur tänu! suur tänu teile, suur tänu kogu selle töö eest ja jagatud informatsiooni eest. kas keegi tahaks sõna võtta selles küsimuses? tundub, et hääletamist ei, kuivõrd käsi saalis näha ei ole, nii et suur tänu teile. ja suur tänu äh, selle eest, et te olete seda tööd nii sujuvalt vedanud. nüüd päevakorrapunkt number kaks, juhataja teadaanded. kõigepealt tuletaksin teile meelde, et Rahvapartei on härra Svjevka nimetanud raportööriks õigusasjade komisjoni pädevuses oleva raportiga parema seadusloome kohta ja veel võtaksin kokku, kui lubate, meie delegatsiooni töö tulemuse Hispaanias, nimelt detsembrikuus käis meie seitsmeliikmeline delegatsioon Madridis, teisel-kolmandal detsembril kohtusime me Hispaania Äh, Euroopa asjadest vastutavate kõrgete ametnikega, muidugi oli see kohtumine seotud otseselt Hispaania eesistumisega, kohtumisi oli palju ja nad olid väga huvitavad, olete kindlasti kõik minuga nõus, need, kes äh, selle delegatsiooni liikmed olid. kohtusime ka härra Diego Lupes Carrigoga, kes on euroasjade minister, ja ütles, et Lissaboni lepingu rakendamine on Hispaania eesistumise aja absoluutne prioriteet ning äh, rääkisime ka meie komisjoni kõige pakilisematest küsimustest. Äh, üks nendest kindlasti on Euroopa Nõukogu presidendiga suhted ja siis äh, millised peaksid olema meie suhted roteeruva eesistujariigiga ja kõrgema esindajaga. ja mõistagi keskendusime oma kohtumisel ka väliste- äh,, teenistusele ning äh, Hispaania välisminister toetas institutsioonide vahelist kokkulepet, millega see teenistus luuakse. veel üks äh, päevakajaline küsimus, millest me rääkisime, oli uus saadik, kes peaks Lissaboni lepingu alusel liituma parlamendiga üsna kiiresti. Hispaania kavatseb sellega tegeleda härra Zapatero eelmisel nädalal äh, täiskogus ka sellest rääkis, kuid ähm, eesistujariik on veel öelnud nii palju, et nad tahaksid ähm, koostada ta aruande ka kodanikualgatuse menetluse kohta. kodanikualgatuse menetlus äh, on ette nähtud Lissaboni lepinguga, soov oleks kõigil, et see nii kiiresti kui võimalik äh, käibele tuleks ja Hispaania eesistujariigina oli nõus sellega, et meie prioriteediks peab kindlasti olema ka eh, põhi, eh, siis inimõiguste konventsiooniga liitumine, et vältida igasuguseid eh, vastuolusid meie kohtu ja inimõiguste kohtu vahel. kohtusime Hispaanias ka Miguel Arias Cañete poolt juhitud euroasjade komisjoni liikmetega ning samal ajal, kui me kohtusime, võeti kaks muudatust äh, vastu Hispaania põhiseadusesse, puudutas äh, lähimuspõhimõtet ja järelevalvet Eurojusti küsimus tuli seal esile, kõik see puudutab Lissaboni lepingu vastuvõtmist ja rääkisime ka Hispaania autonoomsetest piirkondadest. see on muidugi väga oluline, arvestades Eurojust ja Europoli poliitilise järelevalve õigu-, õigusega ja puudutab otseselt ka lähimuspõhimõtet. kohtusime ka San Pablo ülikoolis, äh, seal peetud äh, avaldused olid üldisemad oma iseloomult kui tudengid ja äh, õppejõud, kellega me kohtusime, olid kõik täiesti veendunud selles, et Euroopa Parlament peaks suurendama oma suutlikkust ja oma demokraatlikku legitiimsust ning laiemalt tugevdama ja kanda kinnitama rahvusvahelisel tasandil. ja siis toimus äh, õhtusöök, äh, mis äh, koondorid, kes on Jean Monnet programmiga oma postidel, väga palju mõtteid avaldati selle õhtusöögi jooksul, selle tulemusel muuseas pandi kokku ka kirjalik dokument, ega mul kõik detailid täpselt meeles ei olegi kuid eh, need märkused ei olnud mingisugused suvalised kommentaarid, vaid eh, siiski sisukad eh, ja väga olulised märkused. veel kohtusime ka kodanikuühiskonna organisatsioonide liikmetega ja keskendusime peaasjalikult just nimelt siis saadik, vabandust, kodanike osalusele parlamendi debattides, kui suur, kuidas siis meelitada kodanikke ligi ja kuidas panna neid huvi tundma Euroopa asjade vastu. nii et sellega vist on äh, nüüd esimehe teadaanded ammendatud, kolmas päevakorrapunkt äh, puudutab see eelnevate koosolekute protokollide kinnitamist, protokollid on kõigile kättesaadavad, kolmas, neljas november, kahekümne neljas november, kolmkümnes november kuni esimene detsember eelmisest aastast, kõik need kohtumised ja protokollid, kui kellelgi on märkuseid, siis tehke need nüüd, vastasel juhul loeme me nad vastuvõetuks. neljas päevakorrapunkt, kallid kolleegid, aga nüüd väga oluline ja päevakajaline teema, puudutab see siis eh, Euroopa Liidu liitumist Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitsekonventsiooniga. see asi oli seitsmeteistkümnendal detsembril eelmise aasta lõpus siis ka äh, esimeste konverentsi ees, kodanikuvabaduste komisjon on samuti kaasatud kogu sellesse menetlusse, seda vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend. raportööri usaldasime härra Ramon Jauregi Atondo kätesse ja võib-olla tuleks kõigepealt äh, välja selgitada, milline on meie poliitiline seisukoht selles küsimuses, enne kui äh, anname konkreetse mandaadi komisjonile. Hispaania eesistujana tahaks, et selles asjas jõutaks kokkuleppele enne nende eesistumise aja lõppu ja ilmselt härra Hauregi saabki kohe nüüd sõna. Bien, muchas gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente estamos en la en la fase de elaboración de un, de un rapor, de un informe de este Parlamento eh, que yo considero que es uno de los eh... me oleme jõudnud nüüd sellisesse tööfaasi äh, uue parlamendiga, et äh, me peame tegelema ühe minu arvates kõige olulisema dokumendiga Lissaboni lepinguga seoses. kui vaadata artiklit kuus lepingust, siis seal räägitakse Euroopa Liidu otsusest liituda Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga. milline on sellise, selle viite taust? Euroopa Liidu algusest saadik on olnud kahtluseid äh, selles osas, kas äh, inimõiguste konventsioon kehtib Euroopa Liidu õiguses ja kuni seitsmekümnendate lõpuni teatud äh, ülemkohtud, eriti Saksamaa ja Itaalia omad, olid arvamusel, et et nad ei kiida heaks Euroopa Kohtu otsuseid, kui nad ei vasta inimõiguste konventsioonile. niisiis, Luksemburgi tegemiste osas on meil tegemist nüüd kahese eesmärgiga. kõigepealt, meil on tarvis paika panna Euroopa inimõiguste ja põhiõiguste harta, mis kehtiks Euroopa Liidu sees sellega jõuti ühele poole Nitsa lepingus ja see on kaasatud ka Lissaboni lepingusse. artikkel äh, kuus äh, lõige üks. niisiis, äh, me oleme koostanud oma harta, aga seal on kolm erandit. Ühendkuningriik, Poola ja Tšehhi Vabariik me peame veel seega ametlikult ratifitseerima Lissaboni lepingu, et astuda see samm edasi. artikkel kuus lõige kaks tegeleb äh, Euroopa Liidu äh, selle konventsiooniga liitumisega. artikkel üheksa kahe tuhande viiendal aastal tagasi lükatud äh, lepingust on põhimõtteliselt seesama artikkel. see, et uues lepingus on sisse kirjutatud konventsiooniga liitumine. võttes arvesse Luksemburgi kohtu otsust, mis tegeles äh, konventsiooniga liitumisega ja kuidas see peaks toimuma. tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal pani kohus paika kriteeriumid, et äh, peaks toimuma aluslepingute põhiseaduslik reform ja et see konventsioon tuleks kaasata Euroopa Liidu esmasesse õigusesse. esimesest detsembrist eelmisel aastal see otsus siis jõustus. ja kui nüüd vaadata Euroopa Liidu ühinemist Euroopa konventsiooniga, siis selle tulemuseks oleks selle konventsiooni tugevam rakendamine ehk siis, et inimõigused, põhivabadused ja kõik sellega seonduv oleks rakendatav Euroopa Liidu tasemel Euroopa Liidu institutsioonide poolt. niisiis, meil on tarvis need kaks öö, äh, küsimust kokku tuua, meie harta ja konventsioon, ja paika panna ka jurisdiktsioon millised pädevused on Luksemburgi Euroopa kohtul ja millised Strasbourgi inimõiguste kohtul. ja sellega me siin raportis tegelemegi. kõigepealt esitame me oma raportit teie, meie, meie komisjonile siin ja siis vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend esitame me selle ka kodanikuvabaduste komisjonile. ja selle raportiga üritame me selgitada siis äh, selle küsimuse tausta pärast komisjoni liikmetega konsulteerimist võib äh, täheldada mitmeid poliitilisi ja tehnilisi probleeme, mis tuleb lahendada selle raportiga. kõigepealt küsimus sellest, kuidas Euroopa Liit konventsiooniga ühineb. tõene, tõenäoliselt peaks see toimuma öö, otseselt öö, ehk öö, Euroopa Liit ja kõik Euro Euroopa konventsiooniga liitunud riigid sõlmivad omavahel kokkuleppe. sinna kokkuleppesse on sisse kirjutatud ka kõik muutused konventsiooni ja selle protokollidesse Lissaboni lepingu kaheksas artikkel räägib täpselt sellest, miks Euroopa Liit liitub selle konventsiooniga ja sinna on sisse toodud ka terve rida piiranguid ja kriteeriume. nimelt, Lissaboni leping ütleb, et leping, millega Euroopa Liit ühineb Euroopa konventsiooniga, ei tohiks sisaldada mingisuguseid erandeid äh, selles osas, kuidas Euroopa Liidu liikmesriigid rakendavad Euroopa konventsiooni. ehk siis liikmesriigid ei tohi rakendada mingeid erandeid, see tähendab seda, et kui konventsiooniga liitunud liikmesriigid ühinevad, äh, sõlmivad lepingu Euroopa Liiduga, võib tekkida probleeme, sest sest äh, tuleb arvesse võtta ka liikmesriikide iseärasusi, äh, mõningad liikmesriigid on, äh, nõuavad endale erandeid, sest äh, nende siseriiklik õigus ei ole otseselt vastavuses selle konventsiooniga. näiteks kui mõni Euroopa Liidu liikmesriik ei ole alla kirjutanud lepingule surmanuhtluse keelustamise kohta, võib selle ühe liikmesriigi jaoks äh, olla võimalik teatud piiratud ühinemine selle konventsiooniga. see oli lihtsalt üks näide probleemidest. olemasolev õigustik aga kahjuks ei võimalda üksikliikmesriikide puhul neid iseärasusi Euroopa Liidu tasemel arvesse võtta ja see konventsiooniga liitumise leping peaks täpselt paika panema, kuidas see liitumine toimub vastavalt ja milliseid protokolle see hõlmab. ma tahtsin lihtsalt ära märkida, et selles küsimuses vist tuleb veel läbi rääkida. Lissaboni lepingu kohaselt Äh, tuleb aga arvesse võtta neid äh, liikmesriikide individuaalseid ere, eripärasid liitumisel konventsiooniga. veel üks küsimus. raport peab lahendama ka Euroopa Liidu autonoomia küsimuse mis puudutab äh, võimalust äh, pöörduda Strasbourgi kohtusse. ma pööraksin teie tähelepanu asjaolule, et Luksemburgi kohus loogiliselt äh, ka kaotab oma selle viimase instantsi kohtu pädevuse Euroopa Liidus. niisiis, küsimused, millega on pöördutud Luksemburgi äh, kohtusse, nendes osas võib veel apelleerida ka Strasbourgi kohtule. see on juba öö, äh, öö, ähm, otsusesse kirja pandud, seetõttu Strasbourgi kohus on see ülemkohus, mis äh, rakendab nii-öelda väliskontrolli selle üle, kuidas erinevates liikmesriikides austatakse inimõigusi. kolmas probleem, millele tahaksin teie tähelepanu pöörata. ja siin on jälle tegemist küsimustega, mis tuleb väga selgelt äh, läbi mõelda. nimelt kuidas Euroopa Liit osaleb konventsiooni institutsioonides ja kohtus. kui me kasutame põhimõtet, et Euroopa Liit liitub konventsiooniga ja tuleb siis välja oma kandidaatide nimekirjaga ähm, kohtunike osas siis see tähendaks, et Euroopa Liit oleks äh, võrdsel äh, tasemel kõikide teise, teiste liikmesriikidega. kuna Euroopa Liit on siis äh, koos oma liikmesriikidega eraldi üksus selles konventsioonis. see küsimus tuleb otsustada Äh, ministrite äh, nõukogus. me peame vaatama, kuidas proportsionaalsuse põhimõtet järgides määratakse äh, kohtunikud ja nii edasi. samuti see kohtunike valiv assamblee peab olema koostatud sobival viisil, mille üle tuleb veel järele mõelda sinna assambleesse saavad kuuluma ka Euroopa Parlamendi saadikud. ja me peame mõtlema selle üle, et kas selle assamblee ülesandeks saab olema ainult äh, valida kohtunikud või kas sealsed saadikud saavad äh, olema ka liikmesriikide kohtute esindajaks et kas selle assamblee äh, kohtumised toimuvad süstemaatiliselt või äh, on see ainult ühekordne? sest kohtunikud määratakse enam- ja siit tuleneb ka äh, eraldi probleem. võttes arvesse, et liikmesriikide esa-, e-, esindajad peaksid osalema selles protsessis sporaadiliselt, see, see võib äh, häirida ka Euroopa äh, Liidu Nõukogu sisest menetluskorda. kui määratakse kohtunikke, siis tuleb äh, nende hulka võtta ka mõningad äh, suvalised kohtunikud, kelle kandidatuuriga on välja tulnud mõni liikmesriik. niisiis, see on ka üks oluline peatükk läbirääkimistes selle konventsiooni rakendamise üle, sest Euroopa Liit peab veel kõikide nende tingimuste üle läbi rääkima. Te kindlasti teate, et Euroopa Nõukogus toimuvad keerulised läbirääkimised praegusel hetkel, sest üks liikmesriik, Vene Föderatsioon, ei ole veel protokolli neliteist ratifitseerinud, see on äh, Äh, lisaprotokoll, mis äh, annab autonoomia kohtule. kohtu ees on praegu tuhandeid kaasuseid. inimõiguste ja põhivabaduste küsimuses ja öö, äh, arusaadavalt on Venemaalt aastaid juba palutud, et nad ratifitseeriksid neljateistkümnenda protokolli, nii nemad aga ei soovi seda teha. probleemid aga öö, visalt ikkagi lahenevad. jaanuaris otsustas Duuma, et nad ratifitseerivad protokolli neliteist ja nüüd on lihtsalt tarvis, et ka Vene parlamendi ülemkoda selle ratifitseeriks, aga me peaksime olema ettevaatlikud, sest venelased on välja tulnud veel uue pretensiooniga. ehk igas kaasuses, mis on seotud äh, Vene Föderatsiooniga, peaks olema esindatud ka äh, üks Vene kohtunik. aga see ei ole päris kooskõlas ja, ja, ja see on täiesti, see on kooskõlas ka konventsiooniga, ehk siis me võiksime meeles pidada, et ka Euroopa Liidul on õigus oma kohtunikule iga kaasuse puhul, mis on seotud Euroopa Liiduga ja selle kohtuniku peab määrama Euroopa Liit. veel üks probleem. nimelt see see on po üks potentsiaalne probleem, nimelt liikmesriik võib esitada kaebuse ühe teise liikmesriigi vastu ja see on vastuolus Lissaboni lepingu põhimõtetega. see küsimus tegelikult, tegelikult ei tohikski tõstatuda seega peaksime me võib-olla selgelt ütlema, et ühel liikmesriigil ei ole õigust algatada kohtuasja teise liikmesriigi vastu. me peame mõtlema ka selle üle, mis juhtub siis, kui Euroopa Liidu kodanik arvab, et Euroopa Liidus on rikutud ühte inimõiguste või põhivabaduste põhimõtet, kellele siis kaevata? me peaksime inimõiguste äh, konventsiooni põhimõtet rakendama võimalikult laialdaselt. kui liikmesriik võtab vastu mingi õigusakti või äh, tegutseb sellisel moel, et mis mõne kodaniku arvates rikub inimõigusi või põhivabadusi, siis selline kodanik äh, algatab äh, kohtuasja ähm, Euroopa Liidu üksuse vastu. ja otseselt vastutavaks muutub äh, üks Euroopa Liidu üksus. sellisel juhul peab olema kodanikul ikkagi õigus sellist protsessi algatada ja Euroopa Liidu Euroopa Liidu esindajal on õigus osaleda ka Euroopa Liiduga seotud kohtuprotsessides. tegemist ei ole ainult üksikkodanikuga, vaid ka sellega, et liikmesriikidel endal on õigus osaleda kohtuprotsessides, kui neil on seal oma huvid mängus. Euroopa Liit on ka huvi, huvitatud osapool ka siis, kui äh, tegemist on ühe äh, liikmesriigiga. siis on probleem ka selles, et millistel tingimustel täpselt Euroopa Liit osaleb äh, õigusprotsessides, kui Äh, need, äh, see protsess ei ole otseselt äh, temaga seotud. et kuidas ta kasutab oma õigust osaleda protsessis kolmanda osapoolena samuti võivad tekkida vastuolud äh, Euroopa Kohtu ja Strasbourgi Inimõiguste Kohtu otsuste vahel. liitumisprotsessis tuleb selgelt minu arvates paika panna, mi-, millised pädevused Strasbourgi kohtule üle kantakse. ja juhul, kui pretsedendiõiguse tulemused on erinevad selleks puhuks oleks loogiline paika panna mingisugune põhimõte, et heades suhete põhimõttel otsustatakse, milline peaks olema lõplik tulemus. Euroopa konventsiooni põhimõtted peaksid olema aluspõhimõteteks Euroopa inimõiguste harta puhul, aga tehnilisemate üksikasjade osas on asi teistsugune. konventsiooni põhimõtted peaksid aitama tõlgendada hartat ja see peaks olema inimõiguste ja põhivabaduste alaste otsuste vastuvõtmise, alaste otsuste vastuvõtmise aluseks. ma mainisin siin juba protokoll neljateistkümmet. tuleks rõhutada ka asjaolu, et Euroopa konventsiooniga äh, liitumisel on tarvis tõesti öö, otsustada, et milline kohus on võimeline ka toimuma, toimima ja kui me järgmistel nädalatel suudame oma otsused vastu võtta, siis suudame me reformida selle struktuuri, mis Äh, on tekitanud probleeme pidevalt nii seitsme kui kümnendatel kui kaheksakümnendatel. paljud kaasused, mis kohtusse jõudsid, tegelikult ei jõudnud lahenduseni. Euroopa Kohtu enda struktuur muidugi on, mängib siin olulist rolli, aga kui me räägime Euroopa Liidu konventsiooniga ühinemisest, siis võttes arvesse Euroopa Liidu loomust ja seda, kuidas esitatakse kaebusi, tuleb äh, lahendada kõigepealt see kohtuprobleem, enne kui Euroopa Liit lõplikult konventsiooniga ühineb. viimane küsimus, mis tuleb lahendada, on et milline on täpselt otsuste vastuvõtmise menetluskord liitumisel konventsiooniga. minu arvates kõigepealt peaks parlament heaks kiitma selle protsessi, teiseks nõukogu peab äh, võtma vastu ühehäälse otsuse. samuti tuleb kokku leppida äh, liikmesriikide äh, poolt konventsiooniga liitumises ja, ja liikmesriigid siis eraldi peavad veel lahendama võimalikud vastuolud oma põhiseadusega. Nende küsimustega tegeletakse peamiselt siis siin raportis? esimene arutelu selles küsimuses toimub äh, veebruaris, samuti korraldatakse kuulamine, nagu te vist ka, härra esimees, juba ütlesite, äh, me üritame koordinaatorite koosolekule kutsuda kohale kolm-neli-viis eksperti inimõiguste kohtust ja võib-olla ka teistest õiguslikest üksustest. me korraldame kuulamise, kuulame ära, mis neil on öelda, võib-olla esitame neile ka mõned küsimused ja siis aprillis või mais eh, teeme me oma muudatusettepanekud eh, ja kuulame ära ka äh, Kodanikuvabaduste komisjoni arvamuse. suur tänu! Eh, suur tänu, härra Harkvi! ma usun, et siin on tegu väga keerulise küsimusega, siin tuleb veel väga palju küsimusi lahendada, aga see on ka väga huvitav teema. usun, et me peame siin tõsiselt tööd tegema. ja kui koordinaatorid äh, sellega nõustuvad, siis ma arvan, me saame ka kuulamisi korraldada, millele te ka vihjasite. ja nüüd äh, saab järgmine kolleeg sõna. sa rääkisid ka äh, mõningatest äh, teemadest, nimelt Euroopa Kohtu ja Inimõiguste Kohtu vahelised suhted, nimelt siin räägiti sellest, et kaebusi ei võeta vastu, kui ühe instantsi kõik võimalused pole ära kasutatud. ja liikmesriigid peavad veel ka nende küsimustega tegelema, et siin on olemas ka selliseid inimõiguste küsimusi, mis on inimõiguste kohtu pädevuses, aga inimõiguste kohtu puhul äh, äh, inimõiguste küsimuste puhul tuleb ka Euroopa Kohtu kõik võimalused ära kasutada, nii et inimõiguste kohus on alles viimane instants ja nüüd teine märkus, mis puudutab parlamendi suhteid praegusel hetkel Euroopa Inimõiguste Konventsioon näeb ette seda, et see on ratifitseeritav, see tähendab, et rakendatav kõikides riikides, mis kuuluvad ähm, Euroopa Nõukogusse. nii et Euroopa Liit tegelikult ainult liituks selle konventsiooniga ja mitte Euroopa Nõukoguga. sest kui, sest sellisel juhul me peaksime ainult artiklit nelikümmend kuus äh, muutma. see võiks olla üheks kriteeriumiks äh, mille alusel me saame öelda, et, et me ei soovi mitte töötada Euroopa äh, Nõukogu Assamblee äh, osas kaas töötada, sest me ei astu Euroopa Nõukogu liikmeks, vaid me tegeleme ainult äh, siis äh, inimõiguste kohtu pädevuses olevate asjadega ja nüüd saab sõna härra Severin. Well, uh... suur tänu, härra esimees. paar aastat tagasi olin ma Euroopa Tuleviku konvendis ühe kolleegide grupeeringu liige kes toetasid Euroopa Liidu liitumist Euroopa Inimõiguste konventsiooniga, siis sellest hetkest, kui Euroopa Liidul on juriidilise isiku staatus. olles nüüd ära kuulanud härra Hauregui, tekkis mul küsimus, et äh, kas me oma tööga ikkagi käitusime õigesti, see oli väga töömahukas, see ettevõtmine, või ei läinud meie töö väga hästi, kuivõrd me tekitame nii palju probleeme oma ettevõtmistega? kaks probleemi, mida ma tahtsin tõstatada, te juba, härra esimees, mainisite ära, kuid alustaksin äh, selle raporti lõpust. ma tõesti arvan, et me peame kohtuma ekspertidega. meil on vaja laiemat arutelu selleks, et selgitada mõningaid äh, küsimusi ning äh, et meil oleks võimalik teha konkreetseid järeldusi, nii et see on minu esimene märkus selle ettepaneku toetuseks. järgmine märkus tõesti, väga oluline küsimus puudutab tõsiasja, et tegelikult ei räägi me, me Euroopa Inimõiguste konventsiooni täielikust liitumisest enne, kui me tunnistame Euroopa Inimõiguste Kohtu ülemuslikkust see kohus saab olema viimane kohtuinstants, kuhu pöörduda saab pärast seda, kui on kõik muud kohtuinstantsid äh, läbi käidud, kõik siis äh, rahvus, liikmesriikide kohtuinstantsid ja Euroopa kohus kuid äh, meie raportöör või ilmselt siin eksis, äh, mitte Luksemburi kohtul ei ole lõppsõna seega, vaid viimane sõna jääb öelda Strasbourgi kohtule. järgmine märkus. meist saab nüüd äh, Euroopa Inimõiguste konventsiooni liige juba tänu faktile, et me oleme kandmas juriidilise isiku staatust ja selles mõttes äh, on ilmselt äh, ette näha seda, et ka meid äh, kaevatakse kohtusse, nii nagu meie saame teisi kaevata kohtusse, kuid äh, kaasused saavad puudutada ainult Euroopa Liidu ühistegemisi, mitte ei saa üksikuid liikmesriike sellel alusel nüüd sinna viia. ja ma ei arva, et liikmesriigid peaksid seda Euroopa Liidu liitumist äh, inimõiguste konventsiooniga eraldi ratifitseerima. sellepärast, et äh, Lissaboni lepingu on nad juba ratifitseerinud ükshaaval ja on olnud nõus äh, sellega seoses siis sellega, et liidutakse ka inimõiguste konventsiooniga ja liitub selle konventsiooniga ju Euroopa Liit juriidilise isikuna, kes peab alluma siis seadusandlusele samas aga Strasbourgi Euroopa Nõukogu liikmesriigid, kes ei kuulu Euroopa Liitu, peaksid äh, selle liitumise küll jah, ratifitseerima või andma oma rohelise tule sellele ratifitseerimisele, nii nagu ka te juba ütlesite, lihtsalt tänu tõsiasjale, et äh, Strasbourgi Euroopa Nõukogu äh, reeglid näevad ette, et ainult Euroopa Nõukogu liikmed saavad kuuluda inimõiguste konventsiooni. seega ma arvan, et Strasbourgi Euroopa Nõukogu liikmed peaksid selle jah äh, ratifitseerima. ning seega tuleb meil minu meelest mõista ka seda, et äh, need Euroopa Nõukogu liikmesriigid, kes ei ole Euroopa Liidu äh, liikmesriigid, võivad meid tulevikus kohtusse viia et me ei allu inimõiguste konventsiooni sätetele. see on võimalik tulevikus. ja tuleb siis nüüd mõelda, kas äh, nendel on juurdepääs meie erikohtutele, kui see on vajalik. ja ma lõpetaksin järgnevaga. ma olen veendunud, et me räägime sellest asjast kindlasti tulevikus veel mina nimelt arvan, et äh, meie raportöör võiks äh, tõesti mõtlema milline, kohtupädevusele inimõiguste küsimustes, et tuleks see kuidagi ühtlustada Euroopas ja inimõigustega seonduva seadusandluse ühtlustamisest tuleks hakata rääkima. sellepärast, et äh, mis iganes ka juhtub, kas siis, et kui tekib äh, konflikt Euroopa Inimõiguste Konventsiooni ja Euroopa põhiõiguste harta vahel, kas siis läbi tavaõiguse äh, või Rooma õiguse riikides, ähm, siis meil tuleb leida mingisugune ad hoc lahendus ja see kindlasti ei ole vastuvõetav. ja ma tõesti arvan, et meil tuleb lepingute küsimus lahendada, ma ei räägi siin Euroopa aluslepingutest, vaid teistest lepingutest ja see võiks olla see võimalus, kus me saaksime leida, milline on võimalus äh, kohtupädevusi ühtlustada, kui tekib konflikt, kuidas ühtlust, ühtlustada seadusandlust, kui võib tekkida oht äh, konflikti tekkimiseks ja miks mitte äh, leida mingisugune lahendus Euroopa Inimõiguste Kohtu töö lihtsustamisele kohtus kaasused öö, neid käsitletakse väga aeglaselt, kohus on täiesti ülekoormatud äh, ja ma olen täiesti veendunud, et konventsiooniga liitub veel üks liige, siis äh, nende töökoorem aiva kasvab. suur tänu. jah, siin räägiti veel kord sellest, kui keeruline on selle küsimuse sisu ja ka me näeme, kui Äh, huvipakkuv see on ja härra Mendes de Vigo. suur tänu, härra esimees. mul on hea meel selle üle, et me seda arutelu peame. ja mul on hea meel, et meie komisjon on võtnud algatuse selle raporti koostamiseks ma sooviksin siin ka härra Haröögit selle puhul õnnitleda, siin on tõesti väga olulise teemaga tegu mõned märkused minu poolt. Euroopa Liit äh, peab kinni pidama äh, inimõigustest, sest äh, kui me konventsiooniga liitume, siis tegelikult olukorda ei muuda, sest sellegipoolest me peame kinni nii inimõigustest kui ka põhivabadustest. see enne Euroopa Liidu asutamislepingud ei olnud ei inimõiguse ega põhivabaduste kaitsekonventsiooni. seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel aastatel ühendusõigust rakendades rakendati ka inimõiguste ja põhivabaduste kaitset tegelikult. nüüd, mis puudutab äh, liitumist konventsiooniga. viiekümnendatest aastast me tunneme seda Rooma konventsioonina, tegu on väga vana seadusaktiga. ma mäletan, et kaheksakümne seitsmendal aastal ja tollane peasekretär Roecha lep-, äh, allkirjastasid äh, tollal juba lepingu selle kohta, et Euroopa Majandusühendus äh, liituks selle konventsiooniga, see oli siis aastal kaheksakümne seitsmendal seejärel järgnes ka De Kühti raport siin parlamendis ja sellele järgnes ka Maastrichti leping, mis viitas vastavale konventsioonile, kuid sellest meile ei piisanud ja seetõttu parlament võttis ka vastava algatuse, kutsuti kokku konvent, mis koostas põhivabaduste konventsiooni ja mis töötas ka Lissaboni äh, lepinguga. nüüd esiteks ma usun, ei, ma olen täiesti kindel, et siin ei ole mingisugust vastuolu Rooma konventsiooni ja põhiõiguste harta vahel. sest ülemineku regulatsioon on olemas ja see ütleb väga selgelt, millist õigust hartast tunnustatakse. ja see on kooskõlas ka inimõiguste konventsiooniga see on see, millest härra Haregi juba rääkis, rääkis ka sellest, mida liikmesriigid juba praegu teevad võrreldes teiste eh, seadusaktidega, see on ka juba Lissaboni lepingu osa. ma arvan, et eh, see osa on väga selgelt kirjeldatud, nüüd härra Severin Äh, esitas äh, pigem retoorilise küsimuse, et kas me tegime seda hästi või mitte, et me sellise algatuse äh, võtsime. ei, ma olen täiesti kindel, et selle algatuse võtmisega me tegime väga positiivse teo. sest Euroopa Liidu liitumine konventsiooniga on edusamm. see on edasiminek kõikide eurooplaste jaoks, inimõiguste äh, austamine kuulub Euroopa kodaniku äh, temaatika alla me peame siin vaatama lihtsalt, millised on need eh, seaduspoole aspektid. me ei tohi siin eh, tähelepanuta jätta seda, et valitsuste vahel konverentsil, ma ei mäleta küll, millal, Andrei Duff teab seda võib-olla paremini, igal juhul ma olen unustanud, millal ja, ja kus see toimus, aga igal juhul valitsuste vahelises konverentsil me pidime mõningaid eh, järeleandmisi tegema. sest Euroopa Liit peab äh, liituma konventsiooniga kvalifitseeritud häälte enamusega. tollal me rääkisime ähm, tollal ka vahetati sõna shall sõnaga, sõna vastu may. aga tuleb välja, et äh, seadusloomes tähendavad äh, sõnad shall ja may hoopis midagi muud. tollal meil oli kvalifitseeritud häälteenamus, nüüd meil on ühehäälne otsustusmenetlus, nii et me peame ka sellega arvestama. ja parlamendis äh, suur osa usub, et äh, liitumine konventsiooniga on võimalik, me peame tegema kõik selleks, et toetajaskonda veelgi suurendada. on mõningad riigid, kes seda ei soovi ja nemad teevad kõik selleks, et äh, siin mõningaid õiguslikke raskusi ja tõkkeid tekitada kui suur osa parlamendist on endiselt arvamusel, et see on õige tee ja ma usun, et ähm, härra Haruegi raport on ka võimaluseks äh, kõikide nende teemade ähm, selgitamiseks, mis on loomulikult keerulised, kuid ma arvan, et meil ei tohiks ta olla enam mingisuguseid tõkkeid äh, selle konventsiooniga liitumiseks. see peaks olema ka selle raporti eesmärgiks. ma arvan, et on väga hea, kui me organiseeriksime ka kuulamise oleks väga hea, kui kutsutaks sinna ka üks isik, kes oli parlamentaarse kogu liigega, kes töötas ka kon-, konvendis, Rene van der Linden. ta on praegu Hollandi senati eesistuja. ma olen temaga väga palju arutelusid pidanud sel teemal ja rääkinud ka sellest, kuidas toimuks see äh, praktiline äh, rakendamine aset peale konventsiooniga liitumist, millest ka härra Haregi juba äh, rääkis inimõiguste äh, konventsioon puudutab praegu ainult liikmesriike ja ei puuduta Euroopa Liitu kui organisatsiooni. seetõttu äh, tuleb konventsiooni raames võtta sisulisi mu-, äh, muudatusi ette. Euroopa Nõukogu on konventsiooni kaitsja ja meie oleme Euroopa Liit, me ei saa öelda, et me homme liitume, inimõiguste konventsiooni tuleb muuta, selles ei ole kahtlustki. ja seetõttu tuleb ettevõtte ratifitseerimine Euroopa Nõukogu neljakümne seitsme liikmesriigi poolt, millest ka härra Severin juba rääkis. ma ei tea küll, milline on see õiguslik kandeulatus, aga igal juhul minu juriidiline vaist ütleb, et selline ratifitseerimine tuleb kõikide liikmesriikide eest poolt ette võtta. on üks teema, mis mind kõige rohkem huvitab äh, selle küsimusega seoses. nimelt võimalus, et Strasbourgi inimõiguste kohus jääb viimaseks instantsiks. see on seotud ka konventsiooniga aga see on ka lisandväärtuseks üksikkodaniku jaoks või siis ka kodanike rühmituse jaoks. see on selle konventsiooni lisandväärtus. see oleks ka kas edu või ebaedu osaks. Vene kodanikud saadavad igapäevaselt hagisid inimõiguste kohtusse. sama lugu oli ka näiteks äh, Ühendkuningriigi kodanikega, nemad ka pöörduvad otsejoones Strasbourgi inimõiguste kohtu poole ja see, seetõttu ka on selle kohtu töökoormus nii suur, me peame siin lahenduse leidma. aga võib-olla Euroopa Liidu liitumine võib ka öö, äh, võimaldada nende sisemiste probleemide lahendamist, mida seni ei ole suudetud teha, nüüd artikkel kakskümmend viis ma tean, et siin on tegu vana numeratsiooniga, ma ei tea, kas see on endiselt veel inimõiguste konventsiooni artikkel kakskümmend viis, aga ma arvan, et kui viimaseks äh, kohtuinstantsiks jääb Strasbourgi inimõiguste kohus, siis äh, oleks ka lisandväärtus meie kodanike jaoks. see on ka oluline Euroopa Liidu õiguse jaoks, see on ähm, üks võtmeküsimusi. Euroopa Liidu õigus sellisel näol, nagu Euroopa institutsioonid on selle praegu vastu võtnud. et kui me räägime siin äh, liikmesriigi õigusest, siis, äh, siis ähm, Euroopa õigus peegeldub ka liikmesriigi õiguses. ma arvan, et juba praegu saab pöörduda inimõiguste kohtu poole. ja me pöördume siin nende otsuste poole, mille on langetanud Euroopa Liit me peame ka selle äh, küsimuse aspektiga äh, tegelema siin äh, härra Härgi mainis ka seda, kuidas kohtunikke valitakse, kes need ametisse nimetavad, nii et siin on ka väga kompleksse küsimusega tegu, nii et aga see küsimus ongi väga kompleksne ja keeruline. aga mina leian, et siin on tegu väga, tegu on väga olulise poliitilise küsimusega, see algatus on meie jaoks väga oluline. Spinelli lepingu saadikuni, lepingust saadik me teame, et et parlamendil on väga palju trumpe veel varrukas mul on väga hea meel, et meie komisjon on siin just juhtavaks äh, komisjoniks selle raporti osas. ma ei tea, kas äh, libe on siin saanud rohkem pädevusi. aga igal juhul ka meie komisjon peab tingimata oma arvamuse koostama. see, et ähm, meie oleme praegu võtnud algatuse heade lahenduste leidmiseks, ma arvan, et see on väga hea algatus, härra esimees. ja me kindlasti teeme veel väga head tööd ja ka väga palju rasket tööd äh, nende positiivsete lahenduste leidmiseks, suur tänu! suur tänu! paar aastat tagasi ma tulin äh, Euroopa Parlamenti tagasi ning, ning tollal oli komisjoni nimi Kodanike põhivabaduste äh, komisjon ja siis läksid kodanikuõiguste osas pädevused libe komisjonile. aga igal juhul arvamuse koostamine oleks väga positiivne meie poolt, härra Messerschmidt. Ähm, Eh, suur tänu, härra esimees. Need kaalutlused, mis on seotud selle konventsiooniga liitumise tähtsusega, on väga olulised. jah, siin räägiti juba väga paljudest juriidilistest küsimustest, aga ka mõni poolt mõningad kommentaarid selle kohta, kuidas see mõjutab liikmesriike. näiteks kui liikmesriik saab oma kohtuniku äh, sinna kogusse. ma tean, et Euroopa, et selline seisukoht on väga tugevalt mõjutatud just venelaste arvamuse poolt. kui vastav kohtunik taas nimetatakse, siis ma ei kujuta ette, et see valitsus, kes taaskord nimetab amet, kohtuniku, päris selget ülevaadet omab, näiteks näiteks äh, Taani kohtunikuna ma väga ähm, vastumeelselt ähm, hääletaksin Taani valitsuse vastu, sellepärast et ma tahaksin ju, et Taani valitsus mind uuesti tagasi nimetaks kohtunikuna. nii et siin tekib just probleem äh, nende kaasuste puhul, kus kohtunik peab äh, hääletama äh, negatiivselt oma päritoluriiki puudutavates kaasustes. edasi, lepingus on ette nähtud, et et on olemas mõningad erinevused inimõiguste konventsiooni ja põhi ja põhiõiguste harta vahel. hartas on kirjas, et harta ei takista veel paremat õigusloomet konventsiooni raames. harta on äh, supranatsionaalne, kuid konventsioon on riikidevaheline ja see tekitab mõningaid probleeme, see tähendab, et kui mõni liikmesriik ei pea hartast kinni, siis saab seda riiki karistada. kui aga riik ei pea kinni inimõiguste kohtu otsust, otsusest, siis tegelikult selle vastu ei ole mitte midagi ette võtta see tähendab, et Strasbourgi, see tähendab, Luksemburgi kohtu otsus on palju rohkem siduv kui Strat-, Strasbourgi kohtu otsus, see võib ka viia mõningate äh, keeru, keeruliste ähm, probleemideni. niisiis, ühelt poolt on meil siduvad ja te-, teisalt on meil mittesiduvad otsused. Luksemburgi kohus arvestab äh, lähimuspõhimõttega, Strasbourgi kohus aga äh, kasutab teisi äh, põhimõtteid. niisiis, Luksemburgi kohtus arvestatakse lähimuspõhimõttega, aga Strasbourg, Strasbourgi kohus Äh, Strasbourgi kohus aga siis äh, otsustaks selle äh, liikmesriikide appreciation määraga. ma tooksin ühe näite, kus kodanik läheb kõigepealt, pöördub kõigepealt riiklike kohtute poole ja siis on pöördunud ka Euroopa kohtu poole, saab sealt õigeks mõistva otsuse aga siis formaalsetel põhjustel saaks liikmesriik pöörduda ka Strasbourgi kohtu poole ja saab sealt otsuse, mis on vastupidine Luksemburgi kohtuotsusele, see viib ju ähm, õiguse ähm, ebakindluseni, see just puudutab seda liikmesriikide appreciation määra ma võin juba ette kujutada, millised arutelud äh, Strasbourgis Euroopa Nõukogus aset leiavad sellega seoses. härra De Vigo ütles ka, et me peame ka vaatama, millise esindatuse saavad Euroopa institutsioonid seal, ma hoiataksin selle eest, et Euroopas on meil idast väga palju kolleege, kes kasutavad ära kõik võimalused selleks, et protsessi takistada. seda me nägime ka juba koostöös protokolli neliteist alal ning äh, siin me peame olema väga-väga ettevaatlikud kas näiteks protokolli viisteist tuleks üldse koostada või kas konventsiooni tuleks hakata üldse muutma, sest siin võib hakata jälle tekitama äh, takistusi, äh, tuuma võib näiteks öelda, et äh, sinna on nii palju tehnilisi aspekte, et see kõik takistab ainult edasiminekut töös, nii et ma hoiataksin selle eest, nagu härra De Vigo ütles, et kahe, et kahepoolsetes kõnelustes konventsiooni muuta. tahe Euroopa Liidu liikmesriikides äh, on küll olemas, aga raskusi on just nende liikmesriikide, just, just nende Euroopa Nõukogu liikmesriikidega, kes ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid. ma arvan, et me peame olema väga ettevaatlikud, et me ei äh, tekitaks siin kahte õigeks või vabandust, äh, kahte kohtumõistmise standardit Euroopa äh, Nõukogus. praegu on loodud konverents terves selles süsteemis ja me ei tohiks seda äh, muuta. tänan. Um, uh, esimees, me oleme ju kõik ühel meelel, et tegemist on väga olulise ja põneva küsimusega. aga tuleks ka meeles pidada, et kuid pro quo lepiti kokku, et äh, harta on siduv. ja parlament peab siin äh, sellest põhimõttest kinni pidama, vaatamata nendele probleemidele mis nüüd kõik pinnale tõusevad. harta läbi saame me Euroopa inimõiguste konventsiooni põhimõtteid rakendada. kuigi see harta tegelikult läheb ju kaugemale oma ulatuselt kuid võttes arvesse piiranguid harta rakendamisel liikmesriikides. Need, need probleemid tulenevad ka äh, konventsiooniga seotud probleemidest. niisiis Äh, sest konflikt on endiselt äh, harta ja konventsiooni vahel, eriti mis puudutab äh, selle rakendamist liikmesriikides. kuid need pinged võivad pigem kasuks tulla. ja kõik need, kes kardavad, et tekib suur vastuolu kahe kohtu vahel, arvatavasti tegelikult liialdavad minevikus on need kaks kohut omavahel tihedalt koostööd teinud. ja Strasbourgi võiks äh, vaadelda pigem sellise välise järelevalve institutsiooniga Luksemburgi kohtu otsustele, mitte sellise ülimusliku institutsioonina ja võttes arvesse, et Luksemburgi kohus ehitab ka nüüd järjest üles oma juurisprudentseit äh, põhiõiguste valdkonnas, siis arvan ma, et mõningad probleemid, mida praegu oodatakse, tegelikult äh, ei tekigi lõpetuseks tahaksin ma öelda, et kui me, meil õnnestub tõesti ühineda selle konventsiooniga, peaks see andma ka uut hoogu Strasbourgi kohtu reformile. sest nagu esimees juba ütles, kannatab see eh, kohus praegu keerulise menetluskorra ja tohutu hulga, hulga kaasuste koorma all. niisiis, meie oma ühinemise läbi võib-olla saame kaasa aidata Strasbourgi kohtu reformile. ja minu arvates tuleks ka seda aspekti rõhutada parlamendi otsuses antud küsimuses Grazie, adesso ha la parola il kolleeg Brons. suur tänu, härra Brons. suur tänu, härra esimees. poliitikas on peamiseks reegliks see, et äh, ei tohi küsimusi küsida, millele juba vastuseid ei tea. minul on mitu küsimust, millele ma vastust ei tea. kas Euroopa Liidu suhe Euroopa Liidu, Euroopa Nõukogu ja selle konventsiooniga saab olema sarnane äh, Ühendkuningriigi omaga ennem kahe tuhande ühendat aastat, ehk siis et me öö, nõustume põhimõttega, aga see öö, konventsioon ei muutu automaatselt meie õigustiku osaks. ma, ma mõtlen siin hartat. kas kõik kõige, kõigi tulevased Euroopa Liidu õigusaktide eel peaks käima komisjoni äh, kinnitus, et see uus õigusakt vastab ka konventsioonile. kolmandaks, üks rahvusvaheline organisatsioon, Euroopa Liit, ühineb teise rahvusvahelise organisatsiooniga, Euroopa Nõukoguga ja kas sellest võib siis järeldada, et konventsiooni ehk Euroopa Nõukogu põhimõtted on ülimuslikud Euroopa Liidu omadele? ja neljandaks, ma ähmaselt äh, mäletan arutelu äh, kas siin komisjonis või libes, kus öeldi, et võimalik, et kolm riiki, kes on jäänud välja põhiõiguste hartast, võivad tulevikus esitada kaebuse Strasbourgi Euroopa Nõukogu kohtule äh, nende erandite küsimustes. keegi juba esitas oma arvamuse selles osas, aga ma ei mäleta, kes täpselt ja viimane küsimus. kas ma mõistsin õigesti, et kaks liikmesriik, Euroopa Liidu liikmesriiki ei saa esitada üksteise vastu kaebust Strasbourgis, aga ähm, Euroopa Nõukogu liikmesriigid Euroopa Liitu saavad Euroopa Liidu liikmesriiki kohtusse kaevata või vastupidi? Te vist ütlesite midagi sarnast, äh, härra Horegi. suur tänu. suur tänu, esimees ma olen väga rahul selle üle, et me arutame siin Euroopa Liidu võimalikku liitumist äh, inimõiguste konventsiooniga ja ma õnnitlen kolleeg Hauregit selle sissejuhatuse eest äh, meie ees olemasse äh, problemaatikasse. mina olen äh, riigiõiguse professor ja ma olen juba kaitsnud Euroopa Liidu liitumist selle konventsiooniga, seega ma olen väga rahul selle üle, et me osa, et me pidame seda arutelu siin. minu arvates tähendab Euroopa Liidu liitumine konventsiooniga seda kahte asja kõigepealt, Euroopa inimõiguste hart-, E, e, e, see inimõiguste konventsioon muutub Euroopa õigustiku osaks, ta on ülimuslik meie enda seaduste üle. see konventsioon saab olema siis ülimuslik õigusakt, mida Euroopa Liidu institutsioonid peavad austama. teiseks, Euroopa Liidu kodanikel saab olema õigus apelleerida Strasbourgi kohtule igasuguses, igasugustes küsimustes, olgu see siis öö, äh, oma liikmesriigi Euroopa Liidu institutsioonide või öö, äh, äh, selle kohtu enda otsuste öö, puhul. see tähendab, et kõik institutsioonid, kaasa arvatud inimõiguste kohus, peavad pärast liitumist austama Euroopa konventsiooni. selles mõttes ei ole mingisugust vastuolu harta ja konventsiooni vahel. aga probleem on meie siseriiklike põhiseaduste ja Euroopa konventsioonide vahel mõningad Äh, liikmesriigid on vahel ja mõningad äh, väga sagedasti äh, konventsiooni rikkumises süüdi mõistetud. me peame olema valmis aktsepteerima asjaolu, et Strasbourgi kohus mõida-, mõistab meie liikmesriike süüdi. kas seaduste või administratiivotsuste tõttu seda võimalust ei saa välistada. seetõttu tuleb tunnistada, et, et me peame arvestama võimalusega, et me peame ka Euroopa Liidu vastu tehtud otsuseid rakendama ja me peame mõtlema selle peale, kuidas valmistada institutsioone selleks ette. sest äh, inimõiguste kohus ei piirdu ainult äh, trahvide rahaliste karistuste määramisega. otsus võib, võib olla ka selline, et teatud administratiivotsused või seadused või kohtuotsused tuleb üle vaadata niisiis, minu arvates kõikidest nendest mainitud probleemidest on see kõige tõsisem. me peame olema valmis äh, rakendama Euroopa äh, Inimõiguste Kohtu süüdimõistvaid otsuseid. Honorable Fox. härra Fox, palun. suur tänu, härra esimees, suur tänu härra Vaarekiile selle väga huvitava sissejuhatuse eest. ma pean tunnistama, et ma ei ole suutnud veel välja mõelda seda, et kas Euroopa Liidu liitumine Euroopa inimõiguste konventsiooniga on hea asi või ei ja on praktik-, praktilisi küsimusi, mis ma tahaksin ähm, välja selgitada enne, kui ma oma otsuse langetan. esimene küsimus on see, et kuidas inimõiguste kaitse äh, sellega seoses peaks paranema ehk teisisõnu, kas muutub mitte midagi ja et kas me mitte ainult ei eh, muuda jällegi keerulisemaks õigussüsteeme, millest oleks kasu ainult minu kolleegidele nendes samades õigussüsteemides, või näeb see ette tõsist paranemist Euroopa rahvaste jaoks, ma ei tea. ma otsin alles vastuseid sellele ja ühtlasi ma tahaksin ka teada, et kuidas Euroopa Liidu liitumine inimõiguste konventsiooniga mõjutab äh, kohtu, selle kohtulahendite jõustamist. kes selle lahendi jõustab, kui Euroopa Liit äh, on kohtu meelest valel seisukohal? ja kas liikmesriikide jaoks äh, midagi muutub, kas suveräänsust kaob või ei? mulle meeldib see mõte, et korraldada kuulamine ja ma tõesti loodan, et äh, sellel kuulamisel äh, on võimalus ära kuulda kõik seisukohad, me ei taha, äh, et kõrgelt haritud küll jah, kõnelejad üksteise järgi kinnitaksid seda, et see on väga hea mõte, ma tahaksin, et me kutsuksime selle mõtte vastaseid ka kuulamisele, vastasel juhul ei ole sellel kuulamisel absoluutselt mitte mingisugust mõtet suur tänu, härra esimees, ja jään huviga ootama siis edasisi arenguid. suur tänu. ja nüüd annaksin ma sõna Euroopa Komisjoni esindajale, härra Hofmeisterile. suur tänu, härra esimees komisjoni poolt tahaksime me tänada härra Haure Giid selle suurepärase sissejuhatuse eest, puudutab see kõiki neid tehnilisi küsimusi, mida kogu see temaatika kindlasti tõstatab. ja kui lubate, siis ma lühidalt annaksin ülevaate protseduurilistest sammudest, mis tuleks astuda nagu te, härra esimees, hetk tagasi ka ise ütlesite, president Barroso on juba avalikkuse ees välja öelnud seda, et Euroopa Liidu liitumine inimõiguste konventsiooniga on tema kolmanda ametiaja selge prioriteet ja ja et selles osas jõutakse siis heakskiidule ka kohe pärast Barroso teise komisjoni heaks kiitmist, nii et pärast üheksandat veebruarit peaks siis tulema sellekohane konkreetne ettepanek. mis puudutab läbirääkimisi, siis olete kõik kursis sellega, et vastavalt Lissaboni lepingule tuleb parlamenti Äh, kindlasti valgustada kõikidest küsimustest vastavalt äh, Lissaboni lepingu artikli kakssada kaheksakümmend lõige kümnele ja seega edastame teile kui pädevale komisjonile kõik äh, vajaliku teabe. nüüd härra Severin ja härra Mendes de Vigo on esitanud küsimusi äh, võimaliku äh, liitumislepingu ratifitseerimist, kas liikmesriigid peavad selle kõik eraldi ratifitseerima või ei ja minu viimane märkus ongi, et Lissaboni lepingus on ette nähtud juba menetlusliku, menetluslik vahend selle jaoks artiklis kakssada kaheksakümmend kuus, nimelt nõukogus tuleb ühehäälselt võtta vastu otsus selle kohta ja see peab kõigepealt läbima ratifitseerimise ka Äh, liikmesriikides traditsioonilistel viisidel ehk teisisõnu rahvusparlamendid tuleb kaasata sellesse kinnitamisesse ja võib-olla rahvusvahelise õiguse tasandil ei pea siis liikmesriigid enam, kuna nad on juba algusest peale nõukogu töösse kaasatud, eraldi ratifitseerima seda dokumenti. suur tänu, härra Hauregiile veel kord, aga komisjoni poolt. tema sissejuhatus oli suurepärane ja teema on keeruline, kuid kolleegid said nüüd palju vajalikku informatsiooni suur tänu, härra Hauregi saab nüüd äh, sõna võimaluseks, et vastata ja teha märkuseid ja võtta asi kokku. suur tänu, härra esimees. ausalt öeldes ma ei tea, kas äh, ma suudan kõikidele nendele väga spetsiifilistele küsimustele vastused leida. küsimusi oli palju, kuid äh, ma annan endast parima kõik need va-, küsimused saavad kindlasti vastused äh, selles dokumendis, mille ma lõpuks kokku panen, kuid alustaksin lõpust, härra Foxi küsimus. nimelt, mis puudutab kohtulahendeid ja nende apelleerimist äh, Strasbourgi kohtu poolt antud kohtulahendid äh, on, kuuluvad jõustamisele. isegi kui konventsiooni allkirjustanud, allakirjutanutel on õigus nende lahendite jõustamise järelevalve üle otsustada. ma viitaksin siin Hispaaniale, kui lubate. alles hiljuti võeti Hispaanias üks väga oluline seadus vastu. selle seadusega keelustati öö, kuulumist äh, terroristlike organisatsioonidega seotud rühmitustesse. põhimõtteliselt äh, piiratakse inimeste kuulumisvabadust sellega, kuid Hispaania jaoks oli see muidugi väga oluline. kohus ütles seda, et äh, põhiseaduslikult on võimalik sellist asja reguleerida, inimeste kuulumist terrorirühmitustega seondunud gruppidesse kui Strasbourgi kohus äh, oleks andnud aga teistsuguse lahendi, oleks Hispaania olnud kohustatud oma seadust muutma ja oleks pidanud vastu võtma teisiti sõnust, sõnastatud seadusandluse, seega võimaldades inimestel äh, liituda selliste organisatsioonidega, millel on seosed terrorirühmitustega. nii et jah, selline võimalus on täiesti olemas härra Fox ähm, esitas küsimuse ka ja täiesti õigustatult minu meelest selle kohta, et ähm, kui äh, me ei äh, loo selle süsteemiga kaitsesüsteemi, äh, mis, millega tagatakse Euroopa kodanike inimõigused, et siis on tegemist äh, mõttetusega. mina tõesti arvan, et äh, kui me liitume selle konventsiooniga, siis äh, me saame uue raamistiku, uue turvavõrgu endale, tagamaks selle, et Euroopa kodanikud on kaitstud inimõiguste ja põhivabaduste osas. see ainult laiendab eurooplaste demokraatlikke õigusi ja et meie demokraatlikud printsiibid leiavad siin ähm, täiesti õigustatult rakendust täna ei saa Euroopa kodanik pöörduda Strasbourgi kohtu poole. isegi kui tema koduriik on võtnud vastu äh, seaduseid, mis lähevad põhiõiguste vastu, põhiõigustele vastule, üksikkodanik ei saa minna Strasbourgi kohtu ette ja kaevata kohtusse Euroopa Liidu või mõne Euroopa Liidu seadusandluse nii et põhimõtteliselt on ähm, selle konventsiooniga liitumine iseenesest äh, suur avanemine, see tagab suurema õiguskindluse äh, Euroopa kodanikele ka ja põhimõtteliselt äh, selle sammu me lihtsalt ähm, äh, tagame Euroopa kodanikele veelgi suurema äh, kindluse inimõiguste turvamise osas, nii et meie enda põhiõiguste harta, meie Euroopa kohus ja siis äh, inimõiguste kohus ja Strasbourgi ko-, tähendab siis inimõiguste kohus Strasbourgis. nagu härra Tahv ütles, me ei räägi siin sellest, et tegemist oleks äh, teise instantsi kohtuga, mis on kõrgemal kui Luksemburgi kohus, ei. tegemist on erikohtuga, kohtuga, mil, mis vastutab väliskontrolli eest, et kas Euroopa Liit täidab oma rahvusvahelisi kohustusi ja nemad otsustavad selle, et kas see konventsioon, millega kõik liikmesriigid on liitunud, leiab ka rakendamist. ja ega nende roll äh, muus ei seisnegi. nii et äh, see on siis põhimõtteliselt selle kohtu pädevus, Strasbourgi kohtu pädevus. seda tuleb siin rõhutada ja veel paar küsimust esitati siin kas Euroopa konventsioonid äh, teised äh, liitlasriigid võiksid Euroopa kohtusse kaevata Euroopa Liidu? määrus äh, kolmkümmend viis ja kolmkümmend üheksa konventsiooni all ähm, sätestavad, et jah, võib küll nii olla, et konventsiooniga liitunud riigid võivad Euroopa Liidu vajadusel kohtu ette tuua üldiselt on ju praegu ka Euroopa Liidus küll niimoodi, et üks liikmesriik ei saa teist liikmesriiki kohtu ette viia, kuid Euroopa Liit saab äh, kohtusse kaevata ükskõik millise teise neljakümne seitsmest liikmesriigist, konventsiooniga liitunud riigist siis, kui nad ei ole Euroopa Liidu liikmesriigid, see on põhimõtteline õigus, mis, äh, mis on konventsiooniga ette nähtud ja mida ma oma esialgses sõnavõtus ka juba rõhutasin, nimelt äh, vastavalt nendele printsiipidele, mis on Lissaboni lepingu aluseks olnud, ei saa me nüüd öelda, et äh, sellised kohtukaasused on võimatud. vastavalt äh, Lissaboni lepingule ei saa üks Euroopa Liidu liikmesriik teist liikmesriiki kohtusse kaevata, jah. aga härra kõneleja vabandab, et tal on nüüd läinud märkmed sassi. ante el tribunal de Estrasburgo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la uh, cláusula opt-out de algunos. Strasbourgi inimõiguste kohus e, ei saa ilmselt e, Euroopa põhiõiguste harta alusel kedagi me kohtusse kaevata konventsiooni e, liikmesriikidest, sest et kõik Strasbourgi kohtu ette toodavad äh, kaebused peavad äh, olema vastavuses äh, protokollile kaheksa. nimelt, äh, et tuleb siis läbida tavapärased menetlusviisid, kuid igal juhul kõik äh, kaebused Euroopa Liidu vastu siis eeldavad muidugi samuti seda, et nad vastavad reeglitele. minu tõlgendus protokolli osas on selline, et see on täiesti äh, võrdväärne sellega, mis on kirjas Lissaboni lepingus, need ei peaks omavahel põrkuma. see on nimelt olnud ju üks äh, Euroopa Inimõiguste konventsiooniga liitumise tingimustest seadus võib küll minna vastuollu Euroopa konventsiooniga ja esitatakse võib-olla selle kohta siis kaebus, seega ükskõik, milline Euroopa Liidu institutsioon võib sattuda kohtu ette, nii kui ma ütlesin, kuid seda öö, arvestades seda, et tegemist on selle kohtu puhul siiski väliskontrollorganiga. nii et kui Euroopa Liidus saab Euroopa Inimõiguste konventsiooni täisliige, siis muidugi kõik meie institutsioonid peavad konventsiooni sätetele alluma. nii et see võib-olla vastab mõningatele nendele küsimärkidele, mis esitati. Ühendkuningriik on konventsiooni liige ja on konventsiooni aktiivne ja täisliige seega osaleb kohtutöös, nii et minu meelest mitte midagi ei muutu liikmesriikide jaoks, Ühendkuningriigi jaoks selle status quo osas kuivõrd nad on juba konventsiooni alla kirjutanud riik, osal-, osapool, Ühendkuningriik on ka osa Euroopa Liidust, nii et Euroopa Liidu liikmena astub ta nüüd sammu edasi, nii nagu ka teised, ja liitub siis Euroopa Liidu kui äh, ühenduse all. nüüd härra esimehe poolt tõstatatud küsimused ja teised äh, aseesimeeste küsimused, ma üritan nendele vastata. kohtunike ametisse nimetamine. liikmesriigi kohtunikul on õigused ja kohustused, tal on õigus osaleda kohtuistungitel, mis puudutavad selle kohtuniku koduriiki kuid äh, tal ei ole õigus äh, kohtulahendis osaleda. ta ei saa kuidagi mõjutada kohtulahendit, nii et kui kohus arutab mingisugust kaasust, siis nad tihti ähm, vajavad abi, äh, nende inimeste abi siis, kes on sellest riigist pärit, et aru saada, millised on olud riigis ja seega kuulatakse tihti ära ka sellest liikmesriigist pärit kohtunikuid, sellel kohtunikul ei ole õigust öö, kohtulahendi või arvamuse kokkupanemisel osaleda. nii et ma kordan veel, ta kuulatakse ära, tema seisukohad võetakse ka arvesse, kuid kui näiteks kohtu ees on mõni Euroopa Liidu määrus või mõni, mõne direktiivi rakendamisega seonduv, siis Euroopa kohtunikul on õigus arutelul osaleda tal on õigus selgitada direktiivi tagamaid, mis siis on küsimärgi alla seatud, mis väidetavalt äh, läheb siis inimõiguste konventsiooniga vastu, kuid sellel Euroopa kohtunikul ei ole mingisugust õigust otsuse langetamiseks ning hääleõigust tal selle konkreetse juhtumi puhul siis ka ei ole ja nüüd äh, tuleb täiesti selgelt välja öelda seda, et inimõiguste kohus selles ei tohiks kindlasti näha äh, Luksemburi kohtust kõrgemal seisvat kohtuinstantsi. tegemist on erikohtuga, mis äh, puudutab siis selliseid juhtumeid ja kaebusi, mis puudutavad inimõiguste ja põhivabaduste rikkumist. Luksemburi Euroopa Kohus hakkab ka tulevikus tegelema äh, sellega, kuidas äh, meie hartade seadusandlust rakendatakse erinevates aspektides. kuid äh, siis, kui keegi leiab, et rikutud on ühe seadusandlus, seadusandva aktiga, määrusega inimõigusi või põhiõigusi, siis võib pöörduda Strasbourgi kohtu poole. ja Strasbourg on siis see instants, kes otsustab, kas tegemist on rikkumisega või ei. nii et tegemist ei ole kõige kõrgema kohtuinstantsiga, mis seisab kõrgemal kui Luksemburi kohus, kes äh, vastutab põhiõiguste harta eest. nii et see, kuidas seda asja tõlgendada, on siin kõige olulisem. kõigepealt äh, siis äh, inimõiguste kohus tegeleb konkreetsete kaasustega ning peaks olema siis äh, aluseks äh, sellele, kuidas inimõigusi ja põhiõigusi äh, tõlgendatakse ja käsitletakse põhiõiguste harta alusel, nii et see peaks olema siis majakaks äh, see, äh, selles osas, et kuidas Euroopa põhiõiguste hartat äh, rakendada. ja härra esimees äh,, ma vabandan, ma võib-olla ei äh, rääkinud väga täpselt, aga see põhimõte, mille alusel me liitume selle konventsiooniga, näeb ette seda, et me osaleme Strasbourgi Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee töös. kuid oluline on äh, arvestada ka tõsiasjaga, et kui me osaleme kohtunike ametisse nimetamisel, siis see ei tähenda äh, Äh, seda, et me osaleme terve assamblee töös. parlamentaarne assamblee, nii palju kui mina mäletan, äh, hääletab ühe kohtuniku või teise kohtuniku ametisse nimetamise osas. Euroopa Liit nimetab kolm kandidaati, kohtunikukandidaati ja siis assamblee äh, Strasbourgi Euroopa Nõukogus otsustab, kes on Euroopa kohtunik, nii et täisrolli meil ei ole Euroopa Nõukogu Parlamentaarsel Assambleel, kuid selles hääletusprotsessis me siiski osaleme. tõsi on ilmselt ka see, et kui protokoll neliteist heaks kiidetakse, siis need läbirääkimised, mida peetakse Strasbourgi Euroopa Nõukoguga, viivad meid selle loomuliku lõppjärelduseni, et äh, heaks tuleks kiita ka Euroopa Inimõiguste konventsiooniga liitumine. võib-olla on selleks vaja uut protokolli, kuid igal juhul tuleks äh, mingisugust paindlikkust, äh, õiguslikku paindlikkust ette näha siiski vastavalt neljateistkümne, selleks, et rakendada neljateistkümnenda protokolli inimõiguste kohus peab praegu protokolli neljateistkümnet piisavaks äh, praegu ja sellepärast me tegelemegi selle protokolli kõikide pisiasjadega. me ei tohiks unustada seda, et kõik äh, kakskümmend seitse liikmesriiki on äh, vähemalt osa, kui mitte kõikidest protokollidest omaks võtnud ja iga liikmesriik peab siis konkreetselt üle vaatama, millega nad on liitunud ei ole mõtet äh, asjaga hakkama liituma enne, kui on selge, kuidas neid protokolle rakendatakse ja jõustatakse, kui meil ei ole ühtset lähenemist, siis saab sellest üks väga keeruline ja, ja vaevarikas äh, läbirääkimiste protsess. Lissaboni leping äh, rõhutab täiesti selgelt seda, et tähelepanu peab pöörama ka sellele, kuidas riigid on liitunud selle konventsiooniga, millised erandid on neile antud, milliste protokollidega nad on liitunud. artikkel kaks, vabandust, artikkel kaheksa lõige kaks Lissaboni lepingust ütleb, et konventsiooniga liitumine ei peaks oluliselt mõjutama olukorda liikmesriikides seoses inimõiguste ja põhivabaduste põhimõtete rakendamisega liikmesriikides. ehk teisisõnu, tuleb arvestada Euroopa konventsiooni sätetega ning arvestama ka eri öö, reeglitega, mille osas siis liikmesriigid on kokkuleppele jõudnud konventsiooniga allakirjutamise hetkel. nii et palju siis liitumisest konventsiooniga. härra esimees, kõikidele küsimustele me ei suutnud vastata, kuid meie ees seisev ülesanne on äh, muljetavaldav, tööst meil puudu ei tule ja kui esimene raport on valmis, äh, siis on loodetavasti olemas ka raamistik, millele ülejäänud osa üles ehitada, võtan arvesse kõik kolleegide märkused, nii et äh, tegelen edasi, suur tänu! suur tänu, härra Huaregi, probleem seisneb nüüd ajas, me peame jalad kõhualt välja tõmbama. härra Mendeste Viigo tahtis veel sõna saada. No? ma ei soovi siin äh, ühtegi küsimust lahtiseks jätta. sooviksin selgitada. mingisugust erandit põhiõiguste hartale kolmele liikmesriigi puhul ei ole, see kehtib kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi kohta. aga kolm liikmesriiki saavad eh, oma siseriiklikutes kohustes, kohtutes interpreteerida põhiõiguste hartat omamoodi. olgu. nüüd ajakava. nagu juba öeldud, soovime me samuti mõjutada nõukogus toimuvat. niisiis, me peame oma komisjonis töötama kiiresti ja loomulikult tuleb korraldada ka mingisugune kuulamine. võib-olla siis koordinaatorite koosolekul öö, otsustame me, kes seal kuulamisel peaks osalema, ke-, keda sinna kutsuda, aga minu ettepanek on, et kui me soovime õigeks ajaks valmis saada, peame me hääletama raporti üle seitsmendal aprillil sest pärast seda, äh, kui, äh, kui, kui hääletus toimub seitsmendal aprillil, siis äh, kuulamine saaks toimuda seitsmeteistkümnendal märtsil. raporti projekt peaks olema valmis seega kahekümne teiseks veebruariks. jah, selleks ei ole väga palju aega, aga me peame lihtsalt pingutama. raportöör on rahul, edasisi kommentaare ei ole niisiis, vaatame, kas me saame sellise tempoga töötatud. nüüd päevakorrapunkt viis. Euroopa Parlamendi määruse eelnõu Euroopa Parlamendi uurimisõiguse kasutamise kohta. härra Martin, kas ta on kohal? jah? vabandust, ma ei näinud teid niisiis, ma annan teile raportöörina kõigepealt äh, sõna sissejuhatuseks, minu poolt pole tarvidust, palun. suur tänu, härra esimees, hea uudis selle küsimuses on, et see on palju lihtsam kui eelmine päevakorrapunkt. komisjonis üksmeelele jõudmine peaks olema üsna lihtne. suur, suuremaks probleemiks, nagu ka eelmise äh, punkti puhul, on kokkuleppele jõudmine teiste institutsioonidega. aga kõigepealt natukene tausta Euroopa Parlamendile anti kõigepealt äh, ajutiste uurimiskomisjonide loomise õigus Maastrichti lepinguga. Need komisjonis, komisjonid peaks siis äh, uurima äh, väidetavaid ühenduse õigusaktide rikkumisi. Maastrichti lepingus ei ole kirjas spetsiifilist infot selle kohta, kuidas need komisjonid tuleks luua, milliste reeglite põhjal nad töötavad ja nii edasi see, selle peaks siis paika panema institutsioonide vaheline kokkulepe. nüüd miks praegu nii keeruline see on? parlament alustas kuulimiskomisjonide reeglite väljatöötamist kohe pärast Maastrichti lepingut üheksakümne teisel aastal. koostati kaks raportit, toimusid üksikasjalikud arutelud teiste institutsioonidega ja alles tuhande üheksasaja üheksakümne viiendal aastal võeti need reeglid vastu. mind ei üllataks üldse, kui ka seekord kolm aastat uute reeglite jaoks läheb tekst, mis üheksakümne viiendal aastal vastu võeti, on teile, teil mapis olemas, aga kahjuks on see olemas ainult toonastes ametlikes keeltes. pärast seda, kui meil on õigus luua uurimiskomisjone, oleme me kasutanud seda õigust väga ettevaatlikult. ainult kolm komisjoni on äh, moodustatud, esimene puudutas transiitrežiimi, teine BC-d ja kolmas Equitable Life'i kindlustusettevõtte kriisi. viimane nendest just tõstatas küsimusi uurimiskomisjoni pädevuste ja võimu kohta oma ülesandeid täita. praegusel hetkel on uurimiskomisjoni pädevused väga piiratud ja need ei ole enam vastavuses meie institutsiooni Eh, prestiižiga. Equitable Life'i eh, komisjoni probleemid olid järgmised, kõigepealt kehv juurdepääs dokumentidele, tunnistajate kutsumise eh, keerulisus ja mõningatel küsimustel, mõningatel puhkudel oli üheksakümne viiendal aastal ka täpselt nendes kahes punktis väga keeruline või isegi võimatu liikmesriikidega kokku leppida. samuti Equitable Life'i komisjon näitas, et võib olla ka vastuolu liikmesriikide parlamentide vastavate uurimiskomisjonidega ja me järeldasime, et liikmesriikide parlamentidel on palju parem võimalus selliseid uurimusi läbi viia. juunis kaks tuhat seitse võtsime me täiskogul vastu otsuse, et äh, esimeste konverents peaks vaatama läbi äh, need reeglid. miks me seda, sellega praegu siis tegeleme? sest Lissaboni leping muudab menetluskorda, ma tsiteerin seda äh, artiklit, see artikkel on kakssada kakskümmend kuus, seal öeldakse, üksikasjalikud reeglid pannakse paika Euroopa Parlamendi poolt vastavalt määrustikule omaalgatuslikus korras pärast äh, nõukogu ja komisjoniga kokkuleppele jõudmist. ehk siis meil on äh, nüüd algatusõigus, äh, see on suur erinevus, ennem pidime me selle osas kokku leppima teiste institutsioonidega. see on hea uudis, aga halb uudis on, et meil on endiselt tarvis nõukogu ja komisjoni heakskiitu veel üks põhjus, miks sellega praegu tegeleda, on, et ombudsmani pädevused on nüüd laiemad kui meie uurimiskomisjoni omad. ombudsmani pädevus on palju suurem kui meie uurimiskomisjonil, näiteks mis puudutab dokumentide kättesaadavust, tunnistajate kohalekutsumist ja nii edasi ja nii edasi. seega ei tundu olevat õige, et Euroopa Parlamendi uurimiskomisjoni pädevused on kitsamad kui ombudsmani omad nüüd menetluskord. kuna Lissaboni leping annab meile algatusõiguse, teen ma ettepaneku, et me kasutame reeglit nelikümmend üks oma kodukorrast. seal reeglis öeldakse, seal räägitakse parlamendi algatusõigusest tulenevalt äh, aluslepingutest minu ettepanek on, et kuna menetluskord on muutunud, ei peaks me muutma olemasolevat olemasolevaid reegleid, vaid peaksime me looma täiesti uue teksti. loomulikult võime me lihtsalt parandada ka olemasolevaid reegleid, aga me peaksime pigem äh, tegutsema nii, et nagu me koostaks täiesti uue reeglistiku. ja ma teen äh, komisjonile ettepaneku, et me töötaksime kahes faasis kõigepealt. ja kahe faasi põhjus on loomulikult selles, et meil on tarvis ka teiste institutsioonide nõusolekut. kõigepealt tuleks koostada Euroopa Parlamendi raport ja esitada see teistele institutsioonidele ja alustada nendega läbirääkimisi. ja üritada jõuda nendega kokkuleppele. ennem seda siis, kui lõppraport jõuab meie täiskogule, kus pannakse paika lõplikud reeglid. kolm valdkonda on peamised, kus tuleb reegleid parandada, kõigepealt juurdepääs dokumentidele. nagu ma juba ütlesin, on kõige lihtsam väita, et uurimiskomisjonil peaks olema samad suured pädevused kui ombudsmanil, mis puudutab dokumentidele juurdepääsu. teiseks, tunnistajate kohalekutsumine, kes äh, oleksid valmis ausalt vastama meie küsimustele. ma sõnastasin selle nii seetõttu, et Equitable Life'i uurimiskomisjon äh, leidis, et teatud tunnistajad ei olnud valmis ausalt ja vastama meie küsimustele. ja kolmandaks, meie uurimispädevusi tuleks laiendada. näiteks meil peaks olema õigus paluda liikmesriikide kohtute abi uurimistegevuses te kindlasti mõistate, aga ma ütlen ametlikult ikkagi seda, et ma ei ütle, et Euroopa Parlament või meie uurimiskomisjon peaks käituma kohtuna. meil ei ole mingisugust õigust karistada üksikisikuid, me peame mõistma seda, et siseriikliku õiguse järgsed uurimiskomisjonid tegutsevad hoopis teistmoodi, aga meil peab olema juurdepääs infole, Äh, nii läbi dokumentide kui tunnistajate. ja meil peab olema õigus läbi viia äh, juurdlust. see oleks siis eesmärk äh, reeglite muutmise taga. ajakava ettepanek oleks mul selline, et kirjaliku raport esitaksin ma seitsmeteistkümnenda ja kaheksateistkümnenda märtsi koosolekul siin ja täiskogule loodetavasti jõua, võiks jõuda enne suvepuhkust see ja pärast suvepuhkust saaks alustada tõsiseid läbi, läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga. ma eeldan, et komisjoniga ei ole probleeme, aga nõukoguga saavad läbirääkimised vist vist olema väga karmid. Eh, suur tänu. kas keegi soovib sõna võtta selles küsimuses? paistab, et ei soovi. meil on siis ettepanek tegeleda selle küsimusega edasi, seitsmeteistkümnendal märtsil toimub järgmine arutelu ja siis meil tuleb ka kirjalik dokument. niisiis, seitseteist märts, jätkame selle küsimusega. see otsus on siis vastu võetud. ja nüüd tuleme Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse juurde, siin on tegu äh, siis nelja arvamusega. ja see puudutab finantsmärk- äh,, finantsturgude paremat äh, järelevalvet. majanduskomisjon on siin vastutavaks komisjoniks. ja selle nelja järelevalveasutuse loomine on loomulikult väga oluline ka meie institutsioonide jaoks, meie osaleme arvamusega, kokku on neli raportit aga küsimused on, küsimuste asetus on suhteliselt äh, ühene, sarnane ja seetõttu me oleme härra Mendeste Viigo arvamuse koostajaks nimetanud ja tema siis te annab meile ka sissejuhatuse sellesse teemasse. siin on tegu poliitilise vastutusega nende järelevalveasutuste puhul ja siis ka nende järelevalveasutuste mm, ülesannetega ja ka äh, kuidas, milline on vastutus äh, vastavalt lepingute äh, artiklitele. suur tänu, härra esimees. selle ametiperioodi alguses ütles üks minu hea sõber, et konstitutsiooni ja põhiõiguste komisjonil saab olema arvatavasti vähe tööd, sellepärast et äh, Lissaboni lepinguga on nüüd äh, töö lõpuni jõudnud, mina arvan, et äh, ta eksis. ja tänane esimene arutelupunkt näitas seda ka väga selgelt. sest me nägime juba, et Euroopa Liidu liitumine inimõiguste konventsiooniga on juba väga keeruline küsimus. nüüd, mis puudutab Euroopa pangandusjärelevalve asutust, siis siin on tegu institutsioon, institutsioonide vahelise küsimusega, siin on tegu ka äh, poliitilise küsimusega. siin äh, on tegu, finantsasutustega tegu on väga keer-, äh, keerulise teemaga, väga kompleksse teemaga. ma tänan komisjoni selle eest, et ainult üks raportöör nimetati. ma arvan, et see on parem lahendus, kui äh, oleks mitu arvamuse koostajat nimetatud, sellepärast et need asutused, eriti just mikrotasandi asutused, äh, tegelevad äh, tegelikult sarnaste ülesannetega ja seetõttu ei oleks olnud ka mõtet hakata siin erinevaid ähm, isikuid hakata arvamuse koostajateks nimetataks. niisiis, ähm, EKON komisjon on ähm, siin vastutavaks komisjoniks, seal on neli raportööri nimetatud, kui ma ei eksi. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse jaoks Mangalia, härra Kiigold, Euroopa Väärtpaberituru Järelevalve Asutuse jaoks ja Euroopa Kindlustuse ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutuse kohta on siis ka eraldi raportöör nimetatud septembris kaks tuhat üheksa tuli ettepanek ja see ettepanek tuli siis finantskriisi eh, tulemusena. põhieesmärgiks on siis eh, vältida toimunud sündmusi tulevikus. poliitiline tahe on täiesti selge, nimelt soovitakse lõpetada nüüd, lõpule jõuda ühe faasiga nimelt, et finantsjärelevalveasutused äh, ei jääks mitte ainult liikmesriikide pädevusse, nii et siin on vaja üleriigilist järelevalveasutust luua. senised järelevalveasutuste äh, koostöö ei töötanud. nõukogu ja äh, Prantsuse eesistuja ka juba hakkas tegelema nende järelevalveasutuste loomisega ning jõuti siis nelja määruseni. ma olen praegu endiselt veel ähm, aluslepingute juures. ja ka nõukogu võttis vastu otsuse, mille osas peab oma äh, otsu-, oma sõna ütlema ka Euroopa Parlament, tegu on siis finantskriisi haldamisega ja pangandusjärelevalve asutuste loomisega. ühe otsuse te teemaks on see Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu loomine see ei ole siis määruse teema. samuti eh, makrotasandi usaldatavuse järelevalveasutus ja siis on ette nähtud veel ka mikrotasandil mm, asutuste loomine, üks on siis mm, Euroopa Pangandusjärelevalveasutus ja samuti on ette nähtud siis eh, kindlustustegevuse mm, järelevalveasutusega tegu. et võib-olla meil oleks parem siin vaadata nüüd seda äh, PowerPoint presentatsiooni. me räägime siin siis erinevatest äh, äh, asutustest Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu esiteks, nagu te näete siin üleval kastis, on tegu siis ähm, jagunemisega, siin on tegu riiklike järelva-, järelevalveasutustega need jäävad ka edaspidi mängima väga olulist rolli. Äh, finantsjärelevalve äh, toimub endiselt äh, liikmesriikide tasandil, lisandub Euroopa tasandi järelevalveasutus ja siin on siis ka kolm asutust üles loetletud, millele ma juba viitasin millega hakkavad siis tegema need Euroopa tasandi järelevalveasutused? mis asendavad siis juba olemasolevaid komisjone. see puudutab siis tehniliste normide väljatöötamist, nad äh, tegelevad ka sellega, et ühenduse õigust äh, sidusalt äh, rakendataks. samuti nad lahendavad konflikte ja tegelevad siis eriti kiireloomuliste äh, juhtumitega. nüüd nende ametite ülesannete juurde. siin rääkisin juba tehnilistest normidest niisiis Euroopa järelevalveasutused peavad äh, nõu andma vastavatele sektoritele, kas tegu on siis äh, pankadega või siis äh, ka äh, tarbijatega. kuid, kuid otsuste vastuvõtmine ei ole mitte asutuse pädevuses, vaid see on Euroopa Komisjoni puhul, sest komisjonil on pädevus vastavalt aluslepingutele mis nüüd edasi võib hakata toimuma? komisjon äh, võib tulla ettepanekuga Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse loomise kohta ning see äh, avalikustatakse siis ka Euroopa teates. kui aga seda ei juhtu, kui Euroopa Komisjon ei tule vastava otsusega mm, järelevalveasutuse loomise kohta. ma arvan, siin on olukord natukene veel ebaselge. ma ei tea, kas see nüüd osaliselt võetakse vastu, osaliselt muudetakse. siin on veel lahtine küsimus, kas komisjon hakkab põhjendama, mil määral seda otsust hakatakse muutma või, või mis siin täpselt toimuma hakkab. nüüd jõuame järgmise slaidi juurde. siin on tegu siis ülesannete ja pädevustega eh, koos ähm, ühenduse õiguse sidusa äh, rakendamisega. milliste äh, juhtumitega siin tegu on? siin on tegu selliste juhtumitega, kus riiklik asutus on tõlgendanud ühenduse õigust äh, valel moel. sellisel juhul Euroopa järelevalveasutus peab ütlema liikmesriigi asutusele, et äh, ühenduse õigust on valesti rakendatud ja liikmesriigi asutus nõustub sellega, kuid võib juhtuda ka niimoodi, et äh, liikmesriigi asutus sellega ei nõustu ja sellisel juhul Euroopa järelevalveasutus võib ähm, edastada oma soovituse liikmesriigi asutusele ja liikmesriigi asutus võib selle kas vastu võtta või ka mitte. mis siis juhtub, kui äh, liikmesriigi asutus ei nõustu ähm, Euroopa asutuse ähm, soovitusega? sellisel juhul tuleb, äh, peab tulema äh, soovitus Euroopa Komisjonilt. ja sellisel juhul peab, kui Euroop-, kui liikmesriigi asutus sellega on nõus, siis on asi lahendatud, kui aga ei ole, siis komisjoni soovitus näeb ka ette, et liikmesriigi asutus peab arvestama sellega, et komisjon saab isegi eraldi soovitusi, eraldi eeskirju anda selle liikmesriigi finantsasutustele nüüd edasi. komisjon on pädev vastu võtma otsuseid, mis on suunatud äh, Euroopa järelevalveasutusele ja Euroopa järelevalveasutus, asutused pädevad, on pädevad siis nende individuaalsete otsuste osas, mis puudutavad liikmesriikide finantsasutusi. kui äh, liikmesriigi finantsjärelevalveasutus äh, sellest kinni peab, siis ei ole probleeme, kui aga ei pea kinni, siis äh, siis on meil tegu jällegi samasuguse lahendusega nagu eelmisel korral, nimelt et Euroopa äh, Komisjon saab siis suunata oma soovitused juba individuaalselt ja otse äh, liikmesriigi finantsasutustele ja vastavale sektorile. nüüd artikkel üksteist, siin on tegu siis erinevate konfliktidega. kui meil on vaja koordineerida ühise otsuse vastuvõtmist, äh, mis puudutab üksikuid äh, liikmesriikide ameteid. Euroopa järelevalveasutus sellisel juhtumil saab osutada oma abi, kui äh, kokkuleppele ei jõuta, siis seatakse tähtaeg, mis ajaks liikmesriikide asutused peavad kokkuleppeni jõud-, jõudma, kui kokkuleppeni ei jõuta tähtajaks, siis saab Euroopa järelevalveasutus äh, vastu võtta otsuse, mis puudutab liikmesriigi asutust. kui liikmesriigi asutused sellest kinni ei pea, siis saab Euroopa järelevalveasutus võtta vastu otsuse, mis väga konkreetselt siis juba neid äh, spetsiifilisi finantssektori asutusi puudutab liikmesriikides. see on siis selline üldine äh, kava, mis puudutab Euroopa järelevalveasutuse tööd ja tegutsemist, luuakse ka vastavad nõukogud, vastavad organid, millel on oma ülesandeid ja nende, need ülesanded on siis seotud liikmesriikide järelevalveasutuste tööga, kui neil on pädevused olemas, või Nad võivad ka nii-öelda üle hüpata liikmesriikide järelevalveasutustest ja, ja pöörduda otse liikmesriigi finantssektori ja asutuste poole. nii et see on selle komisjoni ettepaneku nii-öelda üldraamistik. ma arvan aga, et siin on veel väga palju lahtiseid küsimusi ja mõne sõnaga ka nendest äh, lahtistest küsimustest ma tean, et tegu on väga kompleksse teemaga, üritasin oma slaididega seda natukene näitlikustada. kus on komisjoni pädevuse piirid? näiteks kui tekib konflikte Euroopa järelevalveasutuse ja Euroopa Komisjoni vahel, siis kuidas need konfliktid kõrvaldatakse? Euroopa Komisjon oma ettepanekus on öelnud, et kui tekib konflikt, siis Euroopa komisjon selgitab need põhjuseid, mispärast võeti teistsugune otsus vastu kui see, eh, mille võttis vastu Euroopa tasandi järelevalveasutus. loomulikult Euroopa Komisjoni arvamus on siin ülemuslik. kas see eh, tagab Euroopa institutsioonide demokraatliku eh, töö see peab olema üheks meie äh, arutelu küsimuseks, see on tegu ka olulise õigusliku küsimusega ja see puudutab ka teisi punkte, mis tulenevad samuti ka näiteks Lissaboni lepingust. nüüd me tuleme tagasi selle juurde, mida ma juba alguses ütlesin, et Lissaboni leping võeti vastu, aga selle lepingu tõlgendamine puudutab väga paljusid otsuseid ja me praegu veel täpselt ei teagi, kuidas me hakkame seda rakendama, sest meil ei ole praegu väga selgeid äh, suuniseid lepingu tõlgendamise kohta. pädevused, mida komisjon delegeerib Euroopa järelevalveasutusele, et milli-, kuidas on siin äh, kuidas on siin olukord õiguslikul poole pealt, kas äh, on tegu tõlgendusega vastavalt artikli sada üheksakümmend kaks või vastavalt artikli kakssada. kindlaks määratud on see, et ähm, kaas äh, õigusloojal on omad pädevused ja seetõttu Äh, peab siin äh, ka vaatama, kuidas ähm, nõukogu ja parlamendi delegatsioon, kes selle ähm, tööga tegeles, äh, komisjoni delegatsiooniga lahendusteni jõuab. kuidas me saame tagada vajava läbipaistvuse ja seda arvestades ka konfidentsiaalse infoga, kui, milline on selle info avalikustamise määr järelevalve, loodavate järelevalveasutuste raames peame me kaitsma ka Euroopa Parlamendi pädevust, kuidas Euroopa Parlament nende asutuste töösse kaasatakse, millised vastutused on Euroopa Parlamendil ja millised pädevused on Euroopa Parlamendil nende asutuste töös, nii et need on mõned küsimused, härra esimees, meie arutelu jaoks soovisin eh, teha mõningad märkused nende nelja punkti kohta, mis on kõige olulisemad näiteks see, kuidas neid asutusi luuakse, need ei ole nii äh, olul-, nii keerulised küsimused või näiteks kuidas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ähm, koostatakse, ei ole nii keeruline, kuid olulisemad on just need Euroopa institutsioonide ähm, pädevused ja samuti, kuidas toimub äh, Euroopa Komisjoni ja parlamendi äh, pädevuste koostöö. ja ma sooviksin komisjoni liikmete arvamust kuulda nende küsimuste kohta et saaksin siis need ideed äh, kaasata ka oma arvamusse. ma tean, et ükskõik, mida me teeme, et kui me tahame, et kõigel sellel oleks ka rakenduslik äh, pool, siis me peame seda äh, tegema koostöös äh, majandusfinantskomisjoniga, sest me ei ole siin lihtsalt äh, nagu va-, vaba aatom, mis äh, ruumis ringi lendab, ei, me peame tegema koostööd ka teiste komisjonidega, me peame siin ka järgima majanduslikku juriidilist loogikat. ja ma arvan, et me peaksime siin majandus-rahanduskomisjoniga koostööd tegema, suur tänu, härra esimees suur tänu, härra Mendes de Vigo. aga EKONis on viis raportööri, aga meie peame ainult neli arvamust koostama. siin on äh, härra Mendes de Vigo, härra esimees, ma arvan, et te äh, unustasite midagi ära tegu on ka makrotasandi äh, järelevalveasutusega. Te võtsite äh, kaks asutust äh, ühte punkti, jah, siin on süsteemsete riskide ja, ja samuti makrotasandi järelevalveasutus, nii et jah, viis otsust, aga neli asutust suur tänu, äh, et andsite ülevaate sellest väga keerulisest äh, paketist, midagi tuleb nüüd muidugi ka kirja panna selleks, et me suudaksime oma arvamuse äh, koostada sellise, mis ka midagi tähendab, härra Messerschmidt, palun. kõigepealt suur tänu teile selle eest, et andsite meile ülevaate väga hästi mul oli väga raske äh, läbi närida nii-öelda sellest äh, teemast, nii et suur tänu teile, härra Mendes de Vigo, äh, selle ülevaate andmise eest. nüüd on see kõik natukene arusaadavam. üsna mitu küsimust peab leidma täpsustust, härra Mendes de Vigo nendele juba viitas, kuid üks üldine küsimus igal juhul, miks ei ole need äh, uued asutused määratletud juriidiliste isikutena. minu meelest on see määrava tähtsusega. kui me tõesti tahame tulevikus finantskriisi vältida, siis tuleb tagada see, et algusest peale Äh, oleks äh, nende asutuste suhtes äh, tagatud suur usaldus, see on väga-väga oluline. praegused institutsioonid, kes meid sellesse kriisi viisid, ei ole sugugi mitte usaldusväärsed ja turgudel peab olema usaldus nende järelevalveasutuste suhtes, nad peavad olema aruandekohustuslikud nii et äh, neil peaks olema kindlasti selgelt määratletud juriidiline, juriidilise isiku staatus. nüüd arutelust endast rääkides. Äh, muidugi tuleb tagada suurem järe, äh, läbipaistvus selles osas, mis puudutab liikmesriikide järelevalveasutuste pädevust. kuid ma ei saa aru, miks me peaksime öö, seda tegema sala-, suletud uste taga kui, kuigi vaja on kahte kolmandikku enamusest. kuidas äh, võiksid fil-, finantsturud üldsegi usaldada neid läbirääkimisi, kui need toimuvad äh, suletud uste taga, kui mitte mingisugust informatsiooni ei äh, väljastata. võib-olla tõesti on teatavad konfidentsiaalsusnõuded, tuleb arvestada äh, majanduslike tingimustega ja nii edasi, kuid miks ei võiks need debatid äh, käia ka läbipaistvuse põhimõtte järgi? nüüd äh, minu meelest äh, ähm, peaks seda küll reklaamima nii-öelda. ja veel paar küsimust seoses riiklike ametiasutuste ja, ja rahvusvaheliste am, äh, asutuste vahelisest koostööst. minu meelest on väga oluline, suisa ülioluline, et need uued instantsid äh, saaksid rajatud nii tugevatele alustele kui võimalik, et nendel oleks koheselt ka juurdepääs informatsioonile, mis on kättesaadav liikmesriikide järelevalveasutustele, ei ole normaalne või mõeldav isegi, et Euroopa Liidu Ehm, asutused seda informatsiooni ei saaks. liikmesriikide eh, järelevalveasutustega sarnaselt peaks neil olema automaatne juurdepääs sellele informatsioonile. meie vanad süsteemid ei toiminud ja seega peab uus eh, süsteem usaldusväärsuse tagama. nüüd need normid, millest te rääkisite ka härra eh, Mendeste Vigo läbi oma esitlusi, on täiesti selge, et äh, Äh, komisjon ja äh, täidesaatev organ teevad koostööd omavahel. kuid nagu ma aru saan, parlamendil on heakskiiduõigus, nõukogul peab olema samuti oma sõna öelda, minu meelest see on täiesti normaalne, mitte ainult järelevalveorganid ja ja komisjon ei peaks olema siin sõnaõiguslikud, teistel institutsioonidel peaks olema siiski ka kaasarääkimise õigus. teistes riikides, ka minu koduriigis, rõhutatakse väga oluline, väga olulisena seda järelevalvesüsteemide osas. ma arvan, et parlamendis äh, peab meil olema, parlamendina peab meil olema samuti õigus midagi öelda. teatud elementide osas olen ma suhteliselt reserveeritud, näiteks nagu see äh, märguandmise kohustus ehk teisisõnu see meede, kui on äh, kõhklusi mõne ühenduse organi osas, siis mingisugune vahekohtunik peaks olukorra lahendama. me oleme finantskriisi äh, ajal juba näinud seda, et pangad äh, parisesid kokku vähem kui nädalaga sisuliselt. ning ei olnud võimalust apellatsiooniinstantside poole pöörduda. ei tohi äh, sellist äh, süsteemi, nagu meil oli vanasti, jätkata, meil peab olema vahekohtuniku arbitraaži äh, instants vahepeal, et kes saaks võtta siis selliseid otsuseid, mis taastaksid usalduse turgude vastu ning äh, kogu see praktika peaks olema senisest tõhusam ning äh, jagada tuleb paremaid kogemusi liikmesriigiti. aga mitte vaadata, miks mitte vaadata ka kolmandate riikide poole, Ameerika Ühendriigid, Šveits, Hiina, äh, kus on kõik oma süsteemid, milles on nii mõndagi head. ja lõpetan järgmisega. minu meelest on ülioluline küsimus nimelt selgus menetlustes ja et otsused tuleksid nii kiiresti kui võimalik ja et need institutsioonid oleksid nii jõulised kui võimalik, et seda on mitu korda rõhutatud, et otsused äh, tuleb langetada sellised, mis on sõltumatud liikmesriikides, see on täiesti arusaadav, kuid ka see, kuidas on hääletusmenetlus äh, korraldatud nendes liik-, äh, asutustes, on oluline. ja siin järgitakse tegelikult nõukogu. nii et nõukogu on see, kes äh, Äh, on siin olnud määravaks. nii et tuleb öelda, et äh, otsused peavad olema sõltumatud nii liikmesriikidest kui ka institutsioonidest. võib-olla peaks äh, kasutama Euroopa Panga hääletussüsteemi, et igal liikmesriigil on üks hääl, see on täiesti normaalne, et igal liikmesriigil on hääl ja ei ole normaalne, et suurtel riikidel oleks mitu, mitu häält projekt minu meelest on huvitav, mida meile siin täna tutvustati ja see esitlus oli väga hea, kuid äh, lahendamatuid asju on ka veel palju, kuid kui soovite, siis äh, äh, maksan, olen valmis teid aitama, isegi kui ma olen väiksemast fraktsioonist pärit. suur tänu, suur tänu ka selle abipakkumise eest, härra Verhofstadt nüüd suur tänu, härra esimees, ma tahaksin kõigepealt härra Mendeste Viigot tänada selle esimese ülevaate eest ja ma ütleksin, et äh, minu meelest on tegemist äh, väga positiivse nähtusega, see, et äh, meil on ainult üks raportöör nende nelja ettepaneku jaoks. seega me saame võib-olla selle struktuuri natukene paremini paika, kui meil oleks olnud neli erinevat arvamuse koostajat, siis oleks kogu asi olnud neli erinevat peatüki, noh, nad ongi erinevad peatükid, kuid nad on omavahel siiski otseselt seotud. komisjon valis teatud menetluskorra oma ettepanekute esitamiseks ning äh, majandus- ja rahanduskomisjonis äh, samuti otsustati neli eri, eri, erinevat raportit äh, koostada see on nende pädevuses, komisjon otsustas selle küsimuse anda just nimelt EKONi komisjoni, kuivõrd ta leidis, et tegemist on nelja erineva elemendiga. EKON omakorda siis nimetas, nagu ma ütlesin, neli äh, raportööri paika, kuid kolm äh, küsimust puudutavad siis äh, mikro tasandit, üks makrotasandit, kuid nüüd tuleb kõigepealt jõuda põhimõttelise seisukohani nende ettepanekute osas. minu seisukoht on see, et äh, jah, äh, põhimõttelised küsimused tuleb lahendada majanduskomisjonis. Nemad teavad, millised on äh, selliste ettepanekute majanduslikud ja finantstagajärjed, meie ei pea seda tööd tegema ja täiesti selge on see, et komis-, majanduskomisjoni liikmete seas on ka mm, õigusteadlasi ega neid leida ei ole väga raske, kuid härra esimees, me peame nüüd äh, lahendama omalt poolt juriidilised ja institutsionaalsed küsimused nende ettepanekute osas, mille on, mis meile on esitatud. ja ma kordan need ettepanekud tunduvad olema, olevat väga uuenduslikud, kuigi see tegelikult nii ei ole. põhimõtteliselt need kolm ametit äh, äh, mikrotasandi usaldusküsimuste äh, osas on tegelikult äh, Lamfalu-, äh, Lamfalussi grupi tööl rajanevad ja nüüd kujuneb sellest siis nende töö tulemusest välja need agentuurid ja minu meelest on äh, väga positiivne, et Lamfalussi grupi äh, tööd niimoodi arvesse võetakse, nii et mis puudutab mikrotasandi usaldu, usaldatavusjärelevalvet, et selles osas on samuti oma agentuur, kes hakkab tegelema siis finantsturgude süsteemiliste riskide hindamisega. uudiseks ei ole kindlasti ka see või uuenduseks äh, see, et äh, suured finantsinstitutsioonid, äh, hoiukassad, pensionifondid, kindlustused, suured pangad on, lähevad ikkagi liikmesriikide pädevuse alla, nii nagu ka varem. mis puudutab piiriüleseid tehinguid, neid panku on umbes kolmkümmend, nelikümmend tegelikult, mitte nii et äh, neid, neid peaks minu meelest neid olema rohkem, aga noh, me räägime kolmekümnest, neljakümnest pangast ja teatavad äh, pensionikindlustused ja kindlustusfondid, kes on äh, laienenud mõndadesse, äh, mitmetesse riikidesse, nende jaoks on meil vaja siis uut struktuuri. ja viimane märkus sissejuhatuseks minu poolt et äh, kogu sellest asjast äh, ei ole veel tegelikult EKOn äh, rääkinud, ega ei ole ka üllatus see, et neli raportööri EKOnist on kõik erinevatest fraktsioonidest. praegu need raportöörid alles tegelevad sellega, et räägivad, kas mitte need ettepanekud ei lähe liiga kaugele. ja on teatavaid kuulujutte liikumas, et on neid, kes arvavad, et see ei lähe piisavalt kaugele, teisi, kes arvavad, et on läinud liiga kaugele kriisist on möödas, kriisi lahvatamisest on möödas aasta, kuus kuud äh, ja nüüd on muidugi selge, et meie ettepanekud peaksid olema natukene ambitsioonikamad, komisjoni president härra Barroso ütles äh, samuti parlamendis, et ettevaatust. praegu on ECOFINis äh, need ettepanekud arutelul, eriti mis puudutab seda kolme mikrotasandi järelevalveasutusi ja siis äh, anti häirekella ja Barroso ütles, et ta jääb lootma äh, parlamendile, et äh, seisukohad oleksid natukene ambitsioonikamad, nii et me oleme natukene imelikus olukorras praegu, me peaksime arvamuse koostama siin härra Mendeste Vigo Econi raporti osas, kuid Econi raportit veel ei ole nii et ma tõesti loodan, et need neli raportööri jõuavad ühisseisukohale ja kritiseerivad ECOFIN-i otsuseid, mis on, milles puudub ambitsiooni, milles on puudu ambitsioonist. ja selles mõttes meie komisjon võib siis hakata mängima olulist rolli, sellepärast et tänu meie arvamustele saame me mõjutada nelja raportööri ja ECONi komisjoni selleks, et parlament esitaks äh, natukene ambitsioonikamaid ettepanekuid kui see, mis praegu on laual. muidugi, äh, meie peame andma oma juriidilise seisukoha ja institutsionaalse seisukoha kuid äh, kindlasti see soovitus tuleb ka teha raportööridele, et äh, nad võiksid olla natukene ambitsioonikamad. praegu see ei ole piisavalt ambitsioonikas. aga mida see tähendab olla ambitsioonikam? põhimõtteliselt tulevikus Euroopa on Euroopas kolmkümmend üks erinevat asutust, kes tegelevad finantsjärelevalvega. kakskümmend seitse liikmesriikides üks äh, makrotasandi ja kolm äh, mikrotasandi oma, see on kolmkümmend üks kokku. Ameerika Ühendriikides on neid rohkem, muuseas neid on mingi viiskümmend viis, kuuskümmend, kes tegelevad äh, finantsjärelevalvega nimelt siis viiskümmend Ühendriiki, osariiki, vabandust, ja siis föderaaltasandi asutused, mis annab kokku umbes viiskümmend viis, kuuskümmend asutust. Äh, minu seisukoht, nagu ka minu fraktsiooni üldine seisukoht, on see, et äh, me peaksime rohkem ikkagi liikuma selles suunas, et alles jääksid äh, liikmesriikides järelevalveasutused, kui nad tegeleksid siis nende asutustega, mis tegelevad liikmesriigi sees, kuid Euroopa tasandil mulle meeldiks rohkem see, et meil oleks üks asutus, mitte neli erinevat asutust, kes tegeleksid nii mikro- kui ka makrotasandiga mikrojärelevalve ja makrojärelevalve osas on minu meelest küll vahe. makrojärelevalve aitab määrata süsteemseid riske, kuid äh, nende andmed äh, põhinevad ju mikrotasandi järelevalveasutustes. nii tekib põhimõtteliselt äh, ja niimoodi tekivadki need finantsmullid, kui ei arvestata mikro- ja makrotasandiga erinevalt. nii nagu seekord juhtus, nii et mikro ja makro on omavahel seotud ja veel erinevused äh, mikrojärelevalves, pangad, pensionifondid ja kindlustusfondid, neid tuleb kõiki vaadata eraldi, pangad on ju äh, fondidega konkurentsis. nii et äh, nad investeerivad samadesse toodetesse, nii et kontrollida tuleb nii tooteid, nii äh, pensionikindlustusfondides kui ka pankades. härra esimees, äh, mina muuseas äh, olen ühe suu-, suurima Euroopa pensionifondi liige ja me oleme pidevalt konkurentsis pankade ja kindlustusasutustega. kuid tulevikus peaks see olema siiski teisiti ja selles mõttes peame me väga selgelt oma seisukoha välja ütlema. meil on ühelt poolt siis äh, mikrojärelevalveasutused, kes tegelevad pankude, pankade turgudega, pensioni- ja kindlustusfondidega ning nad saavad endale ka juriidilise isiku staatuse samas ettepaneku kohaselt võib komisjon äh, nad oma arvamustega vähemusse jätta. nii et praegu on oluline see, et kas nendel agentuuridel on juriidiline isiku staatus või ei, praegu see nii ei ole, sellepärast et äh, kuigi teoreetiliselt nad on juriidilised äh, isikud, aga komisjonil on teatav kontroll nende üle. nüüd makrojärelevalveasutus on otseselt seotud Euroopa Keskpangaga ja ka selle agentuuri puhul äh, võib, äh, võivad liikmesriigid ja täpsemalt nõukogu nendest üle sõita äh, selliste otsuste puhul, mis puudutavad eelarvet, kui kvalifitseeritud häälteenamus on koos nõukogus, nii et juba me näeme siin eos probleemi. veel, kas on mõeldav, et need agentuurid saavad täispädevuse mikro- ja makrojärelevalve osas samas, kui komisjon ühelt poolt või liikmesriigid siis teiselt poolt ja lõpuks nõukogu on need, kes äh, lõppotsuse teevad, juhul kui tegemist on küsimusega, mis võiks äh, mõjutada siis eelarvepoliitikat. kas siis liikmesriikides või Euroopa Liidu tasandil. nii et äh, iseenesest on liikmesriikidel kõik pädevus, see on küsimus, mida tuleks uurida. teiseks, ei oleks sugugi halb see, kui meie komisjon ütleks, et äh, tekib ka tõhususe probleem. meil on kolm mikrojärelevalve tasandi järelevalveasutust, kui nad omavahel kokkuleppele ei jõua, siis peaks tulema kokku äh, juhtivkomisjon, kes on siis äh, justkui vahendajaks nende kolme järelevalveasutuse osas nii et üks äh, puudutab siis panku, üks asutus, teine tegeleb kindlustusasutustega ja ühesõnaga kokku tuleb siis selline juhtkomisjon, kes peaks mikrotasandil öö, äh, otsustama, kas see on ikka kõige tõhusam lahendus. meie komisjon peaks arvestama juriidilise tõhususega, peaks öö, äh, oma arvamuse välja ütlema, et see ei ole väga tõhus, miks meil ei võiks olla üks agentuur, millel üks osakond tegeleks mikrotasandi järelevalvega ja seal oleks siis äh, allosakonnad, kes tegelevad äh, pankade, äh, kindlustusfondide ja pensionifondidega. Pariis, Frankfurt ja London on kolm Euroopa finantskeskust. tuleb arvestada selle kolme turuga ja tuleb leida agentuuridele ka peakorteri koht. AFCO äh, võiks öelda Econile, et ei oleks mõttekas, äh, et nad oleks need kolm asutust selles kolmes finantskeskuses, nii nagu praegu tahetakse läbi suruda. et äh, peaks olema üks agentuur, mille all oleks siis erinevad peadirektoraadid, kuid milles töö käiks ühe struktuuri all ja sama puudutab ka siis makrojärelevalvet. see oleks osa sellest asutusest, mis tegeleks ainult makrotasandi järelevalvega, kui ta oleks otseselt seotud, siis selle asemel, et ta oleks otseselt Euroopa Keskpangaga seotud. minu viimane märkus. Euroopa Parlamendi roll. kuidas saaks see tulevikus meie rolli määrata? mulle tundub, et me peaksime vähemalt igal aastal koostama raporti nende agentuuride kohta, see on äh, absoluutne miinimum. see tähendab seda, et igal aastal oleks äh, siis meil ülevaade selle töö kohta, mida need uued finantsjärelevalveasutused on teinud. härra esimees mulle tundub, et me võiksime edastada kaks soovitust. kõigepealt tuleb esitada küsimus, et kas nendele asutustele juriidilise isiku, et kas ei peaks andma nende juriidilise isiku staatus, kuigi otsused langetatakse lõpuks komisjonis ja lõpuks veel nõukogus. ja teine äh, soovitus, mulle tundub, et miks mitte öelda neile ka seda, et loodavas on üsna mitu erinevat äh, juriidilise isiku staatusega agentuuri, et võiks selle asemel olla ja et luu-, ette on nähtud äh, mehhanism selleks, et erimeelsusi lepitada omavahel. meie aga arvame AFCOna, et miks mitte võiks olla üks järelevalveasutus, mis koondaks siis endas need erinevad elemendid osakondade või peadirektoraatidena kaup, peadirektoraatide kaupa ühe või teise teema jaoks, kuid oleks siis üks juriidilise isiku staatuses olev asutus, aitäh. <clears throat> suur tänu. härra raportöör on ka oma kommentaarid kirja, kirja pannud ja härra Regi saab nüüd sõna. härra esimees. peale härra Verhofstadti ettekannet ma arvan, et meil on rohkem probleeme, kui me arvasime, et meil on. ma teeksin nüüd ühe ettepaneku äh, korralduse kohta, mis on teistsugune kui Econi poolt välja pakutud. ma ei tea, kas Econ lepib sellega, et meie seisukoht läheb kaugemale sellest, mida esialgselt meilt oodati. mulle, mulle tundub, et härra Fer-, Verhofstadti selgitused on väga mõttekad ja mõistlikud, aga see viib mind veel teise keerulise küsimuseni. kas on olemas definitsioon selle mudeli kohta, mis on seotud Äh, selle uue organisatsiooni ülesehitusega, mis on tekkinud nüüd peale finantskriisi, kõik need järelevalveasutused ja kõik muud asutused, mida siin mainiti. see avaliku sekkumise struktuur peale finantskriisi finantssektorisse minu meelest ei ole veel päris paigas siin toimub minu meelest endiselt veel selline köie tõmbamine nii Euroopa Liidu liikmesriikide vahel kui ka G20-s. juunis toimus istung Kanadas ja seal kindlasti ka otsustatakse selles osas, milliseid sekkumisi tuleb teatavate finantstegevuste puhul ette võtta, ka tuleb arvestada seda, et kuidas toimub koordineerimistöö rahvusvahelisel tasandil. see küsimus on ka veel lahendamata. me räägime siin äh, pankade maksustamisest, pankade järelevalvest, samuti, et äh, tuleb nendest halbadest laenudest äh, vabaneda, uute kontrollelementide sisseviimine kõike seda arvestades jääb mul siiski mulje, et äh, asi ei ole päris küps. nüüd äh, tõstatubki küsimus, et millised on komisjoni äh, kriteeriumid ja kas Egon suudab siin anda konkreetse selge vastuse? me kuulsime härra Verhofstadti ettepanekut ja see on tegelikult justkui antiettepanek ja arvatavasti Econ seda ei aktsepteeri, ma arvan, et nemad on oma konsensusele juba jõudnud. ja veel üks teine kommentaar. mis puudutab nende asutuste ülesehitust ja nende suhet äh, keskpankadega, ma tean, et Saksa-Prantsuse konflikt on meil siin olemas, Saksamaa soovib saada sõltumatut keskpanka ja sellist finantsmaailma ülesehitust, mis on eraldatud poliitilisest maailmast, kuid Prantsusmaa järgib siin teistsugust ideoloogilist kontseptsiooni. nimelt, et finants järelevalve ja finantshaldussüsteem on teisiti üles ehitatud. me peame ka vaatama, millises raamistikus äh, peab see temaatika olema. kas siin on tegu keskpankade pädevusega või on siin tegu poliitiliste organite pädevusega? samuti meil on vaja sellist ekspost parlamentaarset äh, kontrolli ja me peame ka tagama selle, et selline kontroll oleks ka tagatud. siin räägiti juba õiguslikest aspektidest, asutuste juriidilisest äh, iseloomust, siin on ka väga palju probleeme tõstatumas äh, nende küsimustega nende asutuste puhul, kas siin on olemas ka lõplik äh, definitsioon kõikidele nendele aspektidele, mida ma mainisin? nii et meil on vaja sellist raportit, mis nende aspektidega ka arvestaks. suur tänu, härra Mändeste Viigo. võib-olla esitaks oma positsiooni ka komisjon kõigepealt, kui neil selline asi üldse on. härra Hefner hatte sich vor mir gemeldet. proua Tain tahtis veel enne mind sõna no.. okei okay,, ich danke für den hinweis. jah, suur tänu. ka mina toetan eelkõnelejaid ja ja rõhutan seda, mida me alati oleme öelnud, me vajame, meil on vaja tugevat ja Saksamaa vaatevinklist ka sõltumatut järelevalveasutust minu meelest praegu välja pakutud süsteem meile seda ei taga, juba ainult äh, see arutelu on näidanud, et tegu on väga keerulise küsimusega ning ka selle asutuse õiguslik iseloom tekitab ka palju küsimusi, see, seda võis ka ette näha. see struktuur on väga komplitseeritud, sõltumatuse määr on väga madal ja Saksamaal me oleme väga tõen-, halbu kogemusi saanud kahe järelevalveasutusega, nii et äh, ka praegu välja pakutud süsteem minu meelest äh, järgib pigem seda negatiivset trendi. ma arvan, et me peaksime veel ära ootama need praktilised äh, otsused, nii nagu juba ka öeldi, või siis tegema omapoolsed ettepanekud ja vähemalt üritama ECONi arvamust mõjutada, aitäh. ja, herzlichen Dank, ich will. suur tänu. ma teen väga lühidalt. me oleme alles esimeses äh, arutelufaasis ja ma näen äh, tänast arutelu selliselt, et äh, et me austatud äh, raportöörile Mendeste Viigole anname mm, nii-öelda materjali ja ideid edasisteks läbirääkimisteks ja aruteludeks. aga ma alustaksin teisiti. mulle tundub, et me räägime siin sellise valdkonna konstitutsioonist, mille osas me olime seni arvamusel, et seal ei ole sellist konstitutsiooni vaja. ja need küsimused, mis tõstatuvad, ei ole mitte ainult majanduslikku laadi, põhituumikküsimus siin on, puudutab just äh, õiguslikku raamistikku. kas see õiguslik raamistik saab äh, mõjutada seda, eh, mis peaks tegutsema vabal majanduslikus, eh, vabas majanduslikus valdkonnas nii-öelda. siin on tegu terve hulga majanduslike küsimustega, aga ka, aga ka juriidiliste aspektidega on siin tegu. ma loodan, et eh, praegu välja pakutud struktuur suudab need probleemid lahendada. meil on ja ma loodan, et ka meie otsus, et meil on üks arvamuse koostaja, on ka positiivne. ma ütleksin ka paljudele eelkõnelejatele, et me oleme siin arutelus alles esimeses faasis ja seetõttu oleks vale, kui me kiirustades hakkaksime juba lõppotsuse osas kokku leppima ja leiaksime, et sellega on probleemid lahendatud. mul on hea meel, et siin on arutelus nii palju erinevaid ettepanekuid välja pakutud ja ma arvan, et meie just võiksime olla selles küsimuses äh, ambitsioonikamad, kui praegu on näha. ma jään praegu nende üldiste kommentaaride juurde, sellepärast et ma ei leia, et me äh, saaksime või peaksime täna juba hakkama detailset arutelu pidama. täna me saame kätte näidata ainult suuna järgnevatele aruteludele, tänan. rohkem sõnasoove ei ole. niisiis, komisjoni esindaja, palun. suur tänu. mina esindan Markti peadirektoraati. ma arvan, et paljud teie poolt tõstatatud küsimused kerkisid ka meie aruteludes esile, kui me selle ettepanekuga välja tulime. meie eesmärgiks oli tulla välja ettepanekuga, mis võimaldaks olemasoleva Äh, Lissaboni lepingu raamistikus minna nii kaugele kui võimalik, leidmaks äh, lahendused, mis tõesti toimivad äh, järelevalve parandamise eesmärgil Euroopa Liidus. ja me tervitame igasuguseid ettepanekuid teie poolt, ka tehnilisemates aspektides teatud tehnilised aspektid on seotud õiguslike küsimustega, nagu näiteks millisel määral lubavad aluslepingud äh, pädevuste delegeerimist sellistele ametitele. ja loomulikult tekib ka küsimus, milline on komisjoni roll siin. me oleme üritanud loomulikult minna võimalikult kaugele, tagamaks äh, nende ametite sõltumatus, aga me peame mõistma seda, et aluslepingute raamistik on paika pannud ka teatud sekkumise tingimused. aga ma olen, me oleme valmis teie aruteludele igatepidi kaasa aitama, suur tänu. suur tänu, härra Mendestemi viga kokkuvõtteks. suur tänu, kõigepealt tahaksin ma tänada kõiki sõnavõtjaid ma juba ütlesin alguses, et tegemist on arvamuste vahetusega, ei millegi enamaga. ma olen nüüd teie arvamused ära kuulanud ja ilmselgelt on meil veel vaja teha kõvasti tööd. midagi selget meil otsustatud veel ei ole. siin toodi välja kaks olulist punkti. Teil on õigus, kui te ütlesite, et esimese sep-, et septembri, kahe tuhande üheksanda aasta septembri komisjoni ettepanek on reaktsioon finantskriisile. sest poliitiline äh, eetos, mis ütles, et me ei soovi äh, siseriiklikusse valitsuste tegemistesse sekkuda finantsturgudel, see ei toiminud. seega tuli välja töötada midagi uut ja kui oli juba otsustatud, et praegune süsteem ei toimi, on, oli palju keerulisem leida mingisugune toimiv süsteem. poliitiliseks reaktsiooniks on, et tuleb midagi ette võtta, tagamaks, et äh, juhtunu ei korduks, aga loomulikult tuleb paika panna mingisugune toimiv süsteem, kas siis läbi institutsioonide või ametite me ei tea, milline on selle olemus, selle uue süsteemi oma, me ei tea, kes kellele aru annab. ja kõik see on väga keeruline, kui aus olla. sest eh, millegi sellisega me varem tegelenud ei ole me peame veel järele mõtlema, kuidas poliitilisele projektile juriidilist äh, staatust anda. niisiis, probleeme on igasuguseid. samuti oluline on aga strateegiline küsimus. proua Tain ja härra Verhofstadt mainisid seda. mis on meie eesmärgiks? kas me äh, soovime mingisugust institutsionaalset raamistikku kolmele agentuurile ja süsteemsete riskide ametile. see on üks võimalus, kas me siis paneme selle süsteemi paika ja ootame ära, mis juhtuma hakkab. meie mõju saab olema sellisel juhul väiksem. esimese võimaluse puhul võime me tulla välja oma ettepanekuga, mille ECONi komisjon kohe tagasi lükkab, nad võivad öelda, et õiguslikult on see mõttekas, aga nende vaatenurgast, kuna neil on neli raportööri, ei ole sellel mingisugust mõtet. minul on äh, hea ja lihtne, ma olen siin üksinda raportöör, aga neil on neli raportööri, proua Tain juba ütles väga selgelt. mis on siis meie eesmärk? see tuleb tõesti ära otsustada. veel üks probleemne küsimus. meie suhted ECONi komisjoniga. sest nemad tegutsevad kiiresti, homme toimub neil kuulamine, midagi on neil juba kirjalikult valmis ja tegemist on kaasotsustusmenetlusega, mis muudab asjad veel keerulisemaks. tegemist ei ole raportiga, kus on paar üldisemat soovitust ei, me peame otsustama, kas me räägime siin tehnilistest standarditest, nagu komisjoni ettepanekus, või tuleme välja oma alternatiiviga, nagu nõukogugi seda teeb. me peame rääkima õiguskeeli. niisiis, asi ei ole üldsegi lihtne, härra Verhofstadt. suudab kindlasti öö, enda poole meelitada, sotsialistid Hispaanias, härra Zapatero on täiesti, teist arvatavasti vaimustuses. ma teen ainult nalja. härra Verhofstadt teeb ettepaneku seda mudelit radikaalselt muuta, miks kolm ametit, pigem ainult üks? me üritame siin jõuda konsensusele. me ei soovi liiga radikaalselt komisjoni ettepanekut, mis on nõukogust läbi läinud, juba muuta selleks on asi juriidiliselt liiga keeruline. ühes põhimõttes oleme me kõik eh, ühel meelel. nimelt, et komisjonil on poliitilise algatuse monopol. aga jah, antud juhul on tegemist väga keerulise problemaatikaga. suur tänu teie kommentaaride eest. ma arvan, et kolmel järelevalveametil on äh, Äh, õi-, äh, õiguslik staatus. Nad on juriidilised isikud, äh, süsteemsete riskiamet, riskide amet ei ole. veel üks minu jaoks väga oluline punkt, tähtajad. kui me räägime vaidluste lahendusest, lahendamisest, või Euroopa järelevalveametite ja siseriiklike järelevalveametite vahelistes suhetes, siis tuleb paika panna mingisugused tähtajad. veel üks oluline küsimus, mida te vist kõik mainisite. nimelt. komisjoni ettepaneku kohaselt on lõppotsustajaks vaidluste puhul komisjon ise. me peame vaatama järelevalveametite ja komisjoni vaheliseid suhteid äh, reguleerivaid seadusi. meil on ex-post äh, reguleerimine väga keeruline saab olema, nagu komisjoni esindaja juba ütles, äh, praeguse aluslepingu raamistikus sellist äh, õigusakti paika panna. me oleme õigusel põhinev ühendus ja seetõttu lõppkokkuvõttes äh, paneb meie otsuste raamistiku paika alusleping. härra Verhofstadt rääkis ka soovituste siduvast äh, mõjust. kuidas saab, äh, saaks seda saavutada ja kuidas kaasata parlamenti? härra esimees, ma märkisin siin ära kõik, mis on, mis siin täna öeldi, homme ma osalen Econi komisjoni kuulamisel, seal näeb siis, äh, millises suunas need raportöörid liiguvad ja arvatavasti on meil tarvis veel ühte koosolekut, kus neid küsimusi tudeerida. me peame kõik selle asja üle järele mõtlema veel, ära ootama, millises suunas liigub Econ. ja härra Verhofstadtil oli ühes asjas väga õigus. me peame olema alguses väga ambitsioonikad ja vaatama, kui kaugele me jõuame hiljuti kuulsime, et sealsed raportöörid äh, väitisid, et komisjoni ettepanek ei ole ECOFIN-i e e e otsus komisjoni ettepaneku osas ei ole piisavalt ambitsioonikas, ühesõnaga me peame ära ootama uued arengud, ma kuulan ära nende nelja raportööri arvamuse, külastan nende koosolekut, hoian näppu pulsil ja informeerin ka teid äh, uutest arengutest suur tänu, esimees ja suur tänu kõikidele kõnelejatele. Äh, härra Verhofstadt, äh, ma tahtsin tegelikult soovitada täpselt seda, mida härra Mendes de Vigo ütles, et äh, võiksid kohtuda need neli raportööri ja tema ise ja et rääkida sellest, kuidas meie võiksime neid aidata, sest põhimõtteliselt ju oleme meile neile, oleme meie neile abikäeks, anname nõud institutsio-, nõu institutsionaalsetes küsimustes ja tahame tagada selle, et kõik läheks õiges suunas, nii et äh, see on kõige parem lahendus. ainus põhjus, miks ma üldse sõna võtsin, härra Mendeste Vigo, oli see, et äh, kindlasti tuleb leida lepitus parlamendi ja nõukogu vahel selles küsimuses selles osas on kindlus paigas. ma arvan, et ka Hispaania eesistumise, eesistumisriik on suhteliselt positiivselt meelestatud äh, ettepanekute osas, mis lähevad kaugemale, me kohtusime ka Madridis proua Sagaduga, ta oli suhteliselt positiivselt meelestatud ja veel üks asi, mis ma tahaksin öelda, meie komisjon, teie olete meie arvamuse koostaja võiks äh, aidata äh, nelja äh, raportööriga nendes küsimustes, kus nad on valmis minema natuke kaugemale, sest et parlamendi ühtsus tuleb tagada, vastasel juhul ei ole meil mingisugust võimu. ja nüüd veel see härra Barroso abipalve, et aidake meid, aidake meid, Ecofin lämmatab, saboteerib, ma ei tea, millist sõna siin kasutada, meie ettepanekuid. no vot, aitame neid siis läheme natuke kaugemale, me oleme kõik selleks valmis. mõtleme sellele asjale ja äh, üritagem siis tagada selle, et asjad hakkaksid toimima tulevikus paremini, kui nad on toiminud seni. nii et sellepärast ma sõna võtsingi. Äh, suur tänu, selge. raske teema ja kindlasti tuleb äh, süüvida rohkem sisusse. meie istung ausalt öeldes on olnud suhteliselt äh, intensiivne. härra Mendeste Viigo, teil on võib-olla andmed natukene erinevad, kuid minu andmete kohaselt tahab EKOn selle asja läbi suruda aprillis. ja kui me oma arvamuse tahame esitada, siis jah, aega meil ei ole eriti äh, tähendab, meil on aega mõtteid mõlgutada, aga äh, mitte väga palju. midagi peab olema paberil kirjas kahekümne teiseks veebruariks absoluutselt kõik on võimalik, ütleb härra esimees. nii et minu ettepanek on, et äh, teis-, kahekümne teisel veebruaril võiksime me uuesti arutelu pidada ja seitsmendal aprillil siis hääletaksime juba. Äh, päevakord on ennast nüüd ammendanud tuletaksin teile, kolleegid, veel meelde, millal me järgmine kord kokku tuleme kaheksandal veebruaril on äh, härra Lopez Garrido, Hispaania äh, minister, meie kohtumisel Strasbourgis, nii et tulge palun äh, kohale ja kahekümne teisel veebruaril siis juba meie tavaline istung Brüsselis. kohe pärast komisjoni kohtumist pidi toimuma koordinaatorite kohtumine, aga aega on vähe, sellepärast et kell pool seitse lahkuvad tõlgid veerand tundi äh, meil veel on, üritame mõned punktid läbi võtta selle veerand tunniga, kui ei, siis võib-olla saame kokku tulla juba homme uuesti, nii et suur tänu kõigile komisjoni liikmetele nii et palun veel siis koordinaatoritel jääda istungisaali, aitäh!